Okay, I think, I think we have... tere päevast. alustame koosolekuga. kuulsin, et täna on meil transpordiga probleeme, inimesed ei jõua õigeaegselt kohale. aga eks me näe, alustame siiski koosolekuga. kõigepealt tuleb meil kinnitada päevakord. päevakord on nüüd kinnitatud, siis koosoleku protokolli kinnitamine tuleb kinnitada kahekümne kaheksanda novembri koosoleku protokoll, see on teile laiali jagutud, jagatud, me ei ole mingeid märkusi teilt saanud, palju tänu selle eest. ma eeldan, et sellega me võime lugeda koosoleku protokolli kinnitatuks. ja nii nagu tavaliselt esitan juhataja teadaanded siis, kui me jõuame hääletamise juurde ja neljas päevakorrapunkt, rahandusalane dialoog Euroopa Keskpanga presidendi Mario Draghiga. Ehm, võtame aluseks oma tavapärase formaadi, kõigepealt kuulame ära eh, härra Draghi ning eh, seejärel eh, on võimalik viie minuti jooksul esitada küsimusi ja saada vastuseid, kui küsimuste peale läheb eh, viis minutit, siis te vastust ei saa, kui küsimus on üheminutiline, siis on võimalik ka vastus ära kuulata, ehk püüame sellisest ajakavast kinni pidada. palju tänu selle eest ja annangi sõna Marjole. Sharon, madam chair. suur tänu, Sharon, austatud eh, majandus- ja rahanduskomisjoni ja esimees, austatud Majandus- ja Rahanduskomisjoni liikmed, mul on au ja rõõm olla teie komisjonis sellel otsustaval ajahetkel järgmiste päevade ja nädalate jooksul kuni selle Euroopa Parlamendi ametiaja lõpuni on otsustavad sammud, mis näitavad, kas euroala astub jällegi ühe tähtsa sammu pangandusliidu suunas. ma usun, et teie institutsioon saab mängida tähtsat rolli, konstruktiivset rolli ning aidata tagada, et äh, see uus ja järgmine samm on Euroopa mõõtmega samm. viimast korda räägin ma teiega siin üksikasjalikult ähm, küsimustest, mis on seotud äh, ühtse järelevalvemehhanismiga, oodates äh, nõukogu ametispoolset ameti nimetamist, saab Daniel Nuist ähm, esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist nõukogu esimees. seejärel on tema teie partner küsimustes, mis puudutavad ühtset järelevalvemehhanismi. täna rääkisime kõigepealt viimase aja äh, raha, rahanduslikest arengutest euroalal. räägiksin üksikasjalikumalt rahapoliitilistest viimase aja otsustest ning äh, tutvustaksin teile, milliseid ettevalmistustöid tehakse ühtse järelevalvemehhanismi käivitamiseks. pärast meie viimast kohtumist septembrikuus on äh, meile esitatud teave äh, kinnitanud Euroopa Keskpanga hinnangut, et hinnasurved keskpikas perspektiivis jäävad mõõdukaks ja euroala äh, majanduslik taastumine on küll habras, reaalne skp kasvas äh, viimased kaks veerandit juulis-septembrini null koma üks protsenti, seejärel null koma kolm protsenti selle aasta teises kvartalis. ja äh, usaldusindeksid, äh, mis põhinevad arvamusuuringutel, äh, näitasid novembrikuus samuti tõusumärke ja samal ajal võib öelda, et maja, raha, tööpuudus on endiselt suur ja vajalikud bilansi kohendused finantssektoris ja teistes sektorites on väga olulise tähtsusega meie majandustegevusele. pöörates pilke tulevikku, võib öelda, et me eeldame, et meie panus paraneb aeglaselt ja äh, seda meie sisepoliitilise, eh, sisenõudlusega seotud eh, kasvunäitajatega seoses ja rahapoliitiliste otsustega seoses. euroala eh, tegevus peaks samuti aitama ekspordide nõudlust suurendada. kuid finants ja finantsturu parandused, usalduse suurendamise püüdmine peaks samuti meie reaalmajandust muudutama ning ähm, eelarve konsolideerimisega seoses võetud sammud peaksid samuti euroala vastupidavust suurendama ning positiivselt mõjutama majanduse taastumist. sellegipoolest on meie majandusperspektiiviga seotud ka teatavad riskid, negatiivsed riskid, mis on seotud ülemaailmse majanduse arenguga ja finantsturu tingimustega. kõrged kaubahinnad oodatavast äh, väiksem sisenõudlus ja ekspordi kasv, äh, ebapiisavad struktuurireformid euroalal liikmesriikides, kõik need asjaolud võivad negatiivselt mõjutada meie majandust iga-aastane ühtlustatud tarbijahinnaindeks kasvas novembris null koma üheksa protsenti vastavalt Eurosta-, Eurostati hinnangule. seejärel toimus ootamatu äh, langus oktoobris null koma seitsmele protsendile. Äh, hinnasurved äh, euroalal äh, eeldatavasti jäävad keskpikas perspektiivis mõõdukateks. tõenäoliselt meid võib oodata ees pikemaajalisema väikese inflatsiooniga periood, seejärel liigume inflatsioonini kahe protsendi suunas see kajastab väga hästi meie majanduse mõõdukat taastumist ja äh, seetõttu meie pikema perspektiivi ja keskpika perspektiivi prognoosid peavad olema ikkagi käsikäes hinnastabiilsusega. Äh, krediidi- ja rahandusdünaamika äh, on siiski samuti mõõdukate näitajatega. Mm, laenude iga-aastane kasvu määr on stabiliseerunud negatiivsetel tasanditel. nõrgad laenu dünaamilised tingimused mõjutavad meie äritsükleid, krediidiriski ning äh, bilansi tingimusi nii finantssektorites kui ka teistes äh, majandussektorites lähtudes sellest praegusest majandusprognoosist, selgitaksin meile täpsemalt teile meie hiljutisi rahapoliitilisi otsuseid. selle aasta juulis võtsime vastu suunised, et selgitada oma rahapoliitilisi otsuseid erakorralistes tingimustes. me teatasime, et me eeldame, et kõige tähtsamad intressimäärad, võtmeintressimäärad jäävad praegustele tasemetele või madalatele tasemetele pikemaajaliseks perioodiks ja see äh, lähtub sellest, et inflatsiooninäitajad on mõõdukad, äh, tõenäoliselt ka pika, keskpikas perspektiivis, nii nagu ma just praegu selgitasin. lähtuvalt meie tulevikusuunistest otsustasime novembris äh, alandada EKP võtmeintressimäära veelgi. taasrahastamise peamised intressimäärasid alandati kahekümne viie baas, punkti võrra null koma kahekümne viiele protsendile ja marginaalse laenamise äh, vahendi äh, intressimäära kahekümne viie protsendi võrra kuni null koma seitsmekümne viiele protsendile äh, hoiuste vahendi äh, määr jäi samaks null koma null protsenti. meie suunised jäävad samaks, me eeldame, et Euroopa Keskpanga intressimäärad jäävad praegusele tasemele või madalale tasemele pikemaks ajaks ja seetõttu meie rahapoliitika meetmed on, võtavad seda arvesse nii pikalt kui vaja intressimäärade kohandamisest ei piisa alati selleks, et tagada hinnastabiilsus ja kui ma räägin siin hinnastabiilsusest, siis ma pean silmas hinnastabiilsust kahes suunas. praeguses kriisiolukorras intressimäära kärped on kandunud euroala riikidesse aeglaselt ja ebaühtlaselt tänu sellele, et meie finantsturg on killustunud. selleks, et selle probleemiga toime tulla, oleme viimasel aastal võtnud mitmesuguseid ebastandardseid meetmeid ja nende meetmete eesmärgiks oli ja on oli ja on Euroopa Keskpanga intressimäära kärbete tõhusam üleviimine, et meie rahapoliitika meetmete mõju mõjuks, jõuaks ettevõtete ja kodumajapidamistele kogu euroalal. see oli ka meie novembrikuise otsuse eesmärk. tahtsime jätkata igasuguseid taasrahastamise meetmeid äh, ja äh, vähemalt kuni juulini kaks tuhat viisteist. ja me oleme seetõttu aidanud pankade rahastamismuresid leevendada, pangad endiselt ei taha kodumajapidamistele ja ettevõtetele piisavalt laenuvahendeid pakkuda. kaks aastat tagasi pakkusime euro alapankadele kahe pikaajalise, pikaajalise taasrahastamise operatsiooniga äh, rahastamise toetust. mõlemal operatsioonil oli ka kolmeaastane äh, tähtaeg olukord on paranenud ja pangad on nüüd teinud ettepaneku maksta nelikümmend protsenti algsest äh, makstavast summast. ja likviidsus rahaturgudel on äh, paranenud ja me hindame olukorda ning äh, vaatame, milliseid äh, vahendeid me saame kasutada. nagu tavaliselt, kulub aega enne, kui meie poliitilised otsused hakkavad vilja kandma Äh, läbi finantsturumeetmete ning mõjutama tõeliselt äh, reaalmajanduse, reaalmajandust. novembri otsused äh, intressimäärade osas ning ülejäänud meetmed on praegu töös ja me ootame nende mõju. finantsturg on võtnud arvesse meie äh, soodusmeetmeid, äh, rahaturu intressimäärad ning äh, kasumid panga võlakirjadele on vähenenud. aga teisest küljest me oleme täiesti teadlikud sellest, et kõige sellega võib kaasneda pikemaajalisem madala inflatsiooniga periood ja sellega seonduvad oma riskid ja seetõttu on nõukogu valmis tegutsema, kui see peaks vajalikuks osutuma, nii nagu ma ütlesin ka ühel hiljut-, kõige hiljutisel pressikonverentsil. praegusel hetkel me ei näe mingisuguseid riske finantsvaldkonna tasakaalu kõrvalekalleteks madalate intressimäärade tõttu praegusel hetkel siiski näeme väga mõõdukaid liikumisi krediidi arengu valdkonnas euroalal aga kui peaks tekkima tasakaalu kõrvalekaldeid, siis äh, äh, sii-, selles valdkonnas peaksid äh, makrotasandi ametivõimud turuspetsiifiliste instrumentidega sekkuma, kohalikke riske, kohalike riskide vastu tuleb võidelda kohalike instrumentidega, sealhulgas äh, ka ühtne järelevalve mehhism, seda tuleb kasutada ja neil on nüüd olemas oma makromajandusliku hoolsuskohustuse tööriistad ja ma olen veendunud, et neid ka tööriistu kasutatakse, kui see peaks osutuma vajalikuks. ja nüüd viiksin ma teid kurssi viimase arenguga ühtse järelevalvemehhanismi loomisel. ettevalmistustööd on täies hoos. meie ettevalmistustööde eesmärgiks on tagada, et Euroopa Keskpank on valmis oma järelevalvevastutusi kandma asuma novembri, novembrist kaks tuhat neliteist alates. me kanname hoolt selle eest, et Euroopa Keskpanga rahapoliitiline mandaat, mis on keskendunud hinnastabiilsusele, ei kannata äh, nende otsuste all, äh, mis on seotud panganduse järelevalvega seotud äh, otsuste ja kaalutlustega ise, äh, sisereeglid äh, on ettevalmistamisel selleks, et äh, rahapoliitilisi ja järelevalvefunktsioone lahus hoida ja tegemist on täiesti eraldatud kahe üksusega. me paneme paika organisatsioonilise struktuuri, millest lähtuvalt informatsiooni kulg nende kahe erineva Euroopa Keskpanga funktsiooni vahel põhineb põhimõttele, mida on vaja teada Äh, me ei taha äh, kahekordset tööd otsustusprotsessil, me tahame kulude kokkuhoidu ja ma olen veendunud, et ka teie olete veendunud, et see on õige tee. mis puudutab personali värbamist, siis äh, keskastme ja ülemaste juhtide ametisse võtmise protsess on hoos, hoos ning ülejäänud värbamisprotsess jätkub. oluline on meie tööprotsessis ka järelevalve riskihinnang, varade kvaliteedi ülevaatamine ning stressitestid, mida me viime läbi koos Euroopa Pangandusametiga ja selle äh, selle töö käigus me peame hindama äh, käesolev, meie käsutuses oleva infoga Äh, kvaliteeti äh, ning äh, püüdma paika panna vajalikud korrektiivsed meetmed. kõikide huvigruppide jaoks on oluline, et pangad oleksid usaldusväärsed ning seda tööd jätkatakse juba, e-, alustatakse juba enne, kui EKP võtab, alustab oma järelevalvetööd Euroopa Keskpangal pank on läbi viinud mitmeid koosolekuid juba novembrikuus Frankfurdis, on toimunud esimesed arvamuste vahetused, me oleme saanud tagasisidet oma teatiste kohta, oleme saanud ka võimaluse vastata küsimustele. selgitasime samuti, et tervitaksime kiiret tegutsemist pankade poolt. pangad peaksid juba praegu hakkama oma bilanssi öö, äh, öö, äh, tugevdama ja teised äh, kõikehõlmava hinnangu elemendid äh, on samuti meie tööprotsessi üks osa. Äh, meie portfellide valimise protsess varade kvaliteedi hindamise ülevaatamiseks sai alguse novembrikuus. samuti Euroopa pangandusjärelevalvega valmistame ette järgmise aasta alguses algavat stressitestide protsessi. selgitaksin nüüd natukene ka riigivõlakirjade olukorda. varade kvaliteedi ülehindamine on hindamisprotsess, mille käigus lähtutakse praegusest regulatiivraamistikust. meie ei saa muuta seda raamistikku. see on ülemaailmse tasandi otsus ja Baseli komitee oleks õige koht, kus selliseid asju arutada aga loomulikult äh, meie äh, rõhutame seda, et võimalikult suur osa varadest peaks olema äh, allutatud stressitestile, sealhulgas ka riigivõlakirjad. selleks, et kõike hõlmav hinnang oleks usaldusväärne, peaksid olema paigas garantiid ja varumeetmed. kõigepealt peaks keskendutama eravaradele, seejärel riiklikele avalikele garantiidele ja lõpetuseks äh, Euroopa instrumentidele. ja nüüd siis äh, järelevalvest äh, kriisilahenduseni juurde ja ma saan aru, et te olete jõudnud kokkuleppele pankade maksevõime taastamise ja kriisilahenduse direktiivi küsimuses, see on väga teretulnud samm Pangandusliidu vallas tehtava töö lõpuleviimise protsessis ja äh, selleks, et pangandusliit oleks usaldusväärne, tuleb teha veel üks samm. Äh, ühtsel järelevalvemehhanismil on vaja äh, usaldusväärset ühtset kriisilahenduse mehhanismi paralleelselt ja pankade kriisilahendus ja järelevalve peavad Euroopa tasandil käima käsikäes, nii et seetõttu ma paluksin Nõukogul ja Euroopa Parlamendil kiiresti tugev ühtne kriisilahendusmehhanism paika panna, olulised on kolm elementi, ühtne süsteem, ühtne äh, amet äh, ja ühtne fond äh, me ei peaks looma ühtset kriisilahendusmehhanismi, mille puhul ühtsus kajastub ainult nimes selles äh, kontekstis tunnen ma muret sellepärast, et otsustusprotsess võib liiga keeruliseks muutuda ja äh, rahastamismeetmed võib-olla eba, jäävad ebapiisavaks. ma usaldan Euroopa Parlamenti, usun, et Euroopa Parlament koos äh, nõukoguga suudab üles ehitada tõelise pangandusliidu. suur tänu teie tähelepanu eest, ootan nüüd põnevusega teie küsimusi. palju tänu ma usun, et parlament ähm, jagab teie seisukohti SRM-i osas, nii nagu muudeski küsimustes. ja nüüd tuleme küsimuste juurde. rahvapartei nimel saab kõigepealt esitada küsimuse Pablo Salva. Pablo, sa oled vähemalt mul nimekirjas esimene, palun. aitäh, proua esimees. ma ei teadnudki, et ma olen esimene, aga mul on kaks küsimust kahe erineva teema kohta. niisiis, mis puudutab VKE-sid, kas te olete rahul selle mõjuga, mis meetmetel on või on olnud VKE-dele laenu andmisel? see on esimene küsimus kuu, kuu järel me näeme seda, kuidas liikmesriikides muutub olukord VKE-de jaoks järjest raskemaks, neil on järjest raskem saada laenu. ja EKP e, on püüdnud mittekonventsionaalseid rahastamisvahendeid luua VKE-de jaoks, nii nagu ka näiteks Inglise Pank. kas ähm, sellised arutelud äh, jätkuvad Keskpangas? ja teiseks ähm, ühise järelevalvemehhanismi osas te ütlesite, et see peab olema tugev ja usaldusväärne ning ma eeldan sellest, et see kokkulepe, millele nõukogu jõudis möödunud nädalal, ei ole piisavalt tugev ja ei ole piisavalt usaldusväärne. ja kui asi on nii, kas siis te usute, et ECOFINis sel nädalal siiski on manööverdamisruumi? millised on teie ootused ECOFINi suhtes, kas olukord paraneb? aitäh! This... palju tänu. see küsimus, mille te esitasite VKE-de kohta, on küsimus, mis meie ees on seisnud juba rohkem kui aasta. lubage öelda seda, et kahe LTRO operatsiooni suhtes, mis on algatatud äh, oleme tõesti keskendunud nendele ohtudele, mis on pangandussektoris ja majanduses tervikuna, mis on olnud nüüd viimastel aast-, aastatel ja me ei ole unustanud ära seda, et et selle aasta esimeses kvartalis oli väga paljude võlakirjade tähtaeg, mis hõlmas miljardeid võlakirju selle aja jooksul, jooksul, aja jooksul ning äh, meil tuli sellega tegeleda. samas oli kogu see protsess väga aeglane, aeglane protsess, kuidas see raha jõuab siis toetama meie majandust. ja, ja nii nagu riigidki käituvad, lubage ka minul öelda, et, et selle rahastamiskava aluseks on kolm aspekti kõigepealt ähm, nii-öelda ähm, vastaspoole küsimused, äh, fondi likviidsus, kõik need äh, põhimõtted olid äh, algses LTRO-s olemas ja me ütlesime pankadele, et nad võivad kasutada neid laene, mida nad annavad klientidele tagatisena, kui nad laenavad raha EKP-lt. ehk me oleme nii-öelda raha andmise, laenamise sidunud äh, tagatise võimalusega. nii et me oleme tõesti väga põhjalikult asja üle järele mõelnud, aga tuleb ka mõista, kuivõrd keerulise tegevusega on äh, tegemist äh, selliste kavade puhul, kui me, jutt käib seitsmeteistkümnest erinevast, varsti kaheksateistkümnest erinevast riigist mm, võrreldes sellega, kui see kava äh, toimuks ainult ühes riigis. ehk äh, raha peab tõesti jõudma reaalmajanduseni, et see ei jääks toppama pankadesse, või noh, nendesse pankadesse, äh, kust on tulnud võlakirjad. nii et tegemist on ääretult keerulise kavaga ja me kindlasti mõtleme selle peale edasi ja tegeleme sellega edasi ja nüüd äh, teie teine küsimus, küsisite, millised on minu ootused. olulisem kui minu ootused on see, et SSM-il on vaja nii-öelda muid olulisi aspekte, et, et see hakkaks tõesti toimima. et äh, meil tõesti oleks võimalik äh, üles ehitada tugev pangandusliit ja ka turud ootavad seda ja seetõttu on ääretult oluline, et hea kokkulepe SRM-i osas äh, sünniks järgmisel ECOFINil. aitäh, aitäh ka teile. Ähm, Elisa Ferreira nüüd sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, et äh, olete tulnud täna meie ette. palju tänu, et leidsite aega ja palju tänu ka teile tehtud töö eest kes te olete kaitsnud eurot ja eurotsooni. minul on kolm lühikest küsimust. esiteks, esimene küsimus puudutab SRM-i. olen ähm, raportöör selles küsimuses, jagan teie seisukohti, aga ma tahaksin teie käest ähm, kuulda, et oleks kindel, et kas võib tagada, et SSM ähm, ei mm, lõppkokkuvõttes äh, ei loo sellist kahetasandilist lähenemist äh, pankadele. kui see on nii, kui see on kahetasandiline lähenemine, siis me avame ukse eh, sellele, et meil ei ole selline ühtne järelevalvemehhanismi süsteem. kui me alustasime SSM-i arutelusid, siis lubati, et ühtne järelevalvemehhanism toob kaasa olukorra, kus pankasid otseselt rekapitaliseeritakse. nii see ei läinud, kuna süsteem tugineb ikkagi liikmesriikide garantiil mis takistab äh, saavutamast olukorda, kus äh, riigivõlad eraldatakse pankade võlgadest. seda ei ole võimalik saavutada, kui soovite stimuleerida majandust pankade kaudu. kuna seda ei ole üle kantud. ilmselt on meil vaja nüüd uut lähenemist ja minu küsimus konkreetselt ongi selline, et milline on siis äh, selle mehhanismi roll. ja selleks, et äh, majandus kasvaks, oleks vaja nõudlust ja investeeringuid. troika on olnud äh, väga tugev äh, kasinusmeetmete toetaja ja nüüd mõned riigid, kes on täitnud ettekirjutusi, on jõudnud kohanemisprogrammi lõppfaasi, aga mis saab nüüd edasi? milliseid õppetundi tunde on saadud Troika tegevusest üleminekuprotsessi jaoks ja milliseid tingimusi nähakse ette ülemineku faasis? aitäh. Thank you. On the first quest-. aitäh. esimese küsimuse puhul ei ole siin mingit kaheosalist süsteemi, kõik äh, pangad alluvad järelevalvele Euroopa Keskpanga poolt ning ühtse järelevalvemehhanismi poolt. vahe aga pankade vahel, nende pankade vahel, mis on nimekirjas ja mis ei ole, on äh, selle mehhanismi ellurakendamine, kuivõrd tsentraliseeritud äh, see süsteem on ja kuidas toimub aruandlus, kuid üldiselt äh, see süsteem peaks tagama võrdsed mängutingimused kõigile pankadele euroalas. rakendamine väiksem, väiksematele pankadele tähendab seda, et enam on esindatud selles protsessis kohalikud keskpangad vastavalt tsentraliseeritud reeglitele. ja tahaksin viidata viieteistkümnenda novembri ECOFIN-i järeldustele. seal on öeldud, et et need riiklik, riikide keskused, ühelt poolt räägitakse siis erainvesteeringutest ja siis räägime äh, siis räägitakse Euroopa Liidu vahenditest ja siis on stabiilsusmehhanismil võimalik oma tavalise rekapitaliseerimismeetodite järgi kas laenude kujul või muul kujul võimalik sekkuda, nii nagu seda kasutati Hispaania puhul. teiseks, otsene rekapitaliseerimine kuuskümmend, kuuekümne miljoni euro piires sedagi võib äh, kasutada vastavalt äh, siis äh, riiklikele juhistele. ja need on ECOFIN-i siis nõukogu järeldused novembrist, viieteistkümnendast novembrist. ja kolmas ähm, küsimus, mille te tõstatasite, on siis, see puudutas kärpemeetmeid me ei tohiks unustada seda, milline oli olukord siis, kui need esimesed programmid kokku pandi. tegemist oli väga ebakindla, äärmiselt ebakindla olukorraga. me nägime, et äh, riigi võlakirjad, äh, võla, võlakirjade äh, tulusus oli väga madalal ja programmid kujunevad äh, välja aja jooksul. kui me vaatame seda, mis äh, juhtus Portugalis äh, mõned kuud tagasi, programmide tulevik oli ebakindel teatud kohtulahendite tõttu, siis me nägime, kuivõrd selge oli turgude reaktsioon, selle all kannatasid kohe Portugali riigi võlakirjad ja öeldes, et Troika programmid on kehvasti kokku pandud, ei ole siiski äh, õige, arvestades kõiki asjaolusid ja seda ajahetke. küsimuseks on, kuidas nüüd edasi? Euroopa Keskpank äh, seisukohaks on olnud, et äh, mitte lammutada neid programme, mis riigid on enda programmidega edasi viinud. samuti peaksid programmid eelarve osas olema majanduskasvu soodustavad, et enam oleks pööratud tähelepanu eh, kapitali kogumisele ning infrastruktuurile ja samuti eh, pöörata piisavalt tähelepanu struktuurireformidele, sest need on need meetmed, mis aitavad eh, majanduskasvule kaasa kindlasti on üheks selgeks õppetunniks see, et ei ole jätkusuutlikku majanduskasvu võim-, võimalik saavutada võla juurde tekitamisega, ilma selleta ei äh, ole võimalik äh, ka mingit, äh, mingeid varasid juurde tekitada sellest protsessist. aitäh, nüüd Alde nimel Wolf Klints, palun president, mina sooviksin äh, tulla samuti tagasi äh, olukorra äh, juurde raskustes olevates riikides. Te ise olete rääkinud, et on nendel riikidel olnud probleeme reformide läbiviimisega ja strukturaalsete muutuste läbiviimisega, näiteks Itaalias ja Prantsusmaa, ja me näeme, et era-, eriti midagi ei olegi muutunud. kas teil või komisjonil on ikkagi piisavalt äh, mõjuvõimu, et äh, neid riike tegutsema panna. me näeme, et ainuke jõud, mis neid tegelikult tegutsema paneb, on äh, turg. me näeme äh, Berlusconi alusus tegutsema alles siis, kui turgude poolt tuli signaal ja siis muidugi ta jällegi tühistas need muutused, kui kõik asjad jälle rööpastesse läksid. kuid praegu tahaksin pigem rääkida sellest, kas see poliitika, mida EKP on jälginud, et pakkuda pankadele odavat raha, mida nad on kasutanud selleks, et osta eh, riigi võlakirju, kui see poleks olnud võimalik, siis turujõud oleksid arvatavasti eh, avaldanud sellist survet valitsustele, et nad ehk oleksid juba praeguseks midagi ette võtnud, aga praegu nad ei ole seda teinud. see oli siis esimene küsimus teiseks, üks teie vanem ekspertidest, direktoritest, ma ei peaks ütlema küll vanem, kuna ea poolest on ta tegelikult noor mees ja ta on äh, öelnud, et ta lahkub, ma ei ole küll sellesama äh, poliitilise rühmituse liige, kuid ma olen kuulnud, et ta oli väga tõhus teie meeskonna liige ja väljaspoolt jäi mulle mulje, et ta sai ka teiega päris hästi läbi. võib-olla isegi väga hästi sai läbi teiega ja tahtsin küsida, kas tema lahkumine ja ma ei taha siin spekuleerida nendest põhjustest, miks ta lahkub, millist mõju tema lahkumine avaldab, kas see võiks äh, üm-, viia ümberkorraldusteni äh, teie direktoraatide ülesehituses, võib-olla üks äh, äh, üks nendest tagajärgedest on see, et teil on lõpuks siis naisterahvas ikkagi sellel ametikohal ja kindlasti minu naaber siin vasakul käel rõõmustaks selle üle väga. Asmussen oli äh, keegi, kes tõstatas küsimuse, kas äh, EKP peaks oma äh, protokolle ähm, avaldama ja see diskussioon on muutunud päris kuumaks kas te leiate, et te oma poliitikat selles, sellel teemal muudate um.? aitäh. esimene küsimus, et kas EKP ähm, poliitikad on vähendanud motivatsiooni liikmesriikidel oma poliitikaid ähm, äh, muuta, me oleme muidugi seda küsimust äh, ka ise tõstatanud äh, väga tihti äh, me näeme, kui, kui meie äh, sekkume, me teadsime, et olid väga suured äh, riskid, euroalal oli väga suur äh, skeptilisus selles osas, kas üldse euroala on elujõuline ja mulle tundub, et me oleme siiski selle probleemiga edukalt tegelenud kui me vaatame intressimäärade seost äh, motivatsiooniga reforme läbi viia, siis me siiski äh, saame siin eristada mitmeid erinevaid olukordi. kas te tõepoolest leiate, et riik muudab oma valimisseadust äh, sellepärast, et et intressimäärad on äh, mõne protsendipunkti võrra kõrgemad või siis, et riik muudab oma äh, kohtu- või haridussüsteemi lihtsalt sellepärast, et intressimäärad on kõrgemad. tundub, et äh, see on siiski suhteliselt ebatõenäone, kuid muuta võib tõepoolest teatud protsesse, mis on seotud tihedalt eelarve koostamise protsessiga ja see puudutaks siis äh, kokkuhoidu, kuid kas liberaalset turumajandust puudutavat äh, seadusandlust muudetakse, seda ma ei tea, see on siiski pigem äh, vähetõen-, tõenäoline. me alati seda mõõdet äh, püüame silmas pidada, sest meie eesmärgiks on see alati, et riik siiski läheks strukturaalsete reformide teed ja meile tundus, et see üldine kindlusetus, mis valitses euroalal, see ähm, suudaks neid äh, veenda muutuste vajaduses. kuid nagu ma ennem ütlesin, ei ole võimalik jätkusuutlikku majanduskasvu saavutada ilma, et neid reforme läbi viidaks. ja kindlasti äh, ilma struktuurireformideta see intressimäärade muutumine ei suuda ka eh, seda olukorda kardinaalselt muuta. Jörgi lahkumine on eh, tõepoolest eh, väga suur kaotus nõukogule, minule isiklikult. nagu te ütlesite, me saime tõepoolest väga, väga hästi läbi, see oli väga hea kolleeg, me oleme tuttavad olnud äh, viisteist või kakskümmend aastat juba siis erinevatel ametikohtadel ja tema panus äh, on äh, nõukogu töös olnud hindamatu. nii et seda võin ma küll öelda. ja kindlasti jääme temast puudust tundma pärast tema lahkumist. tema asendaja määratakse nii kiiresti kui võimalik, sest meil on tõepoolest vaja kiiret reageeringut äh, nõukogu poolt ja siis ka Euroopa Parlamendi poolt äh, niipea kui võimalik, sest meil on vaja nõukogu, et nõukogus oleks täis äh, koosseis hetkel, kus nõukogus on nii palju toimumas lisaks poliitikate väljatöötamisele ühtse mm, järelevalvemehhanismi väljatöötamine, varade kvaliteedi hindamine ja nii edasi. nii et kindlasti me ei saa endale lubada kaua seda, et meil üks puuduv liige on. Jörg oli üks nendest, kes alustas arutelusid protokollide teemal ja on veel teisi liikmeid, mina kaasa arvatud, kellele see teema tähtis on, kuid see ei ole lihtne teema me tahame, et äh, see arutelu on muidu, on keerulisem, kui me arvasime, sest me peame tasakaalustama ühelt poolt soovi olla veelgi veelgi läbipaistvamad, mulle tundub, et juba praegu võrreldes teiste keskpankadega oleme me läbipaistvad, kuid võiksime olla veelgi läbipaistvamad, aga samas me peame erinevate liikmete eh, sõltuvuse, sõltumatuse tagama. nii et et äh, neil ei oleks ähm, mingit survet hääletada enda mingisuguste varjatud huvide äh, poolt, selle asemel, et euroala huvides hääletada. Uh, suur tänu! ja Euroopa konservatiivide ja reformistid Peeter Van Dalen. suur tänu! mul on kaks küsimust härra Draagile kõigepealt kõik euroala liikmesriigid teavad, et nad peavad oma võlga vähendama ja seda tehakse nii erasektoris kui riigisektoris ja ja sellel on üks mõju, deflatsioon, devalveerimise risk. ja milliseid vahendeid kavatseb Euroopa Keskpank, pank kasutusele võtta, kui tekib suurem tendents devalveerimise suunas, me teame. ja ma eeldan, et Euroopa Keskpank kasutab mingisuguseid äh, ebakonventsionaalseid äh, meetmeid, iseäranis seoses võlakirjadega ja millisest riigist sellisel juhul äh, Euroopa Keskpank võlakirju ostab. ja teiseks, Spiegel avaldas Äh, hiljuti artikli Euroopa Keskpanga hinnangust Itaalia riigivõlakirjade kohta, nõndanimetatud strip-bondside kohta. ja äh, Euroopa Keskpanga hinnang oli teistsugune kui DBRS-i hinnang äh, kuidas sai Euroopa Keskpank anda nii kõrget hinnangut, kui reitinguagentuur ise ütles, et nad pole selle valdkonnaga juba kaua tegelenud ja kui Spiegel tahtis küsida DBRS-ilt, kuidas asjadega on, siis reitinguagentuur ei vastanud küsimustele, ehkki alguses oli TBRS äh, teinud koostööd Spiegliga nii et minu küsimus oleks, miks siis äh, TBRS-ile öeldi mit-, paluti mitte anda infot edasi ajakirjanikele? kõigepealt äh, teine küsimus. siinkohal rakendati täpselt selliseid meetmeid nagu tavaliselt, äh, mitte ühtegi erakorralist meedet ei rakendatud Itaaliaga ega ka ühegi teise riigi suhtes, me lähtusime lihtsalt oma eeskirjadest ja kõik aga teine küs-, esimene küsimus, mille te tõstatasite, devalveerimine. meie ei näe devalveerimist äh, kui äh, hinnalangust Äh, mille tulemusena inimesed oma kulusid edasi lükkavad, äh, sellepärast et nad arvavad, et hinnad muudkui langevad ja langevad ja siis selle ootuse tulemusena ja, ja kulude edasilükkamise tulemusena hinnad tõesti langevad. meie sellist tendentsi ei näe äh, kaubahindade osas riikide läbilõikes, ei ole sellist olukorda nagu Jaapanis me oleme küsinud endalt, kas me oleme sellises olukorras nagu Jaapan ja me oleme vaadanud olukorda, hinnanud olukorda sellest lähtuvalt ja seal on erinevused, keskpikad, pikemaajalised äh, prognoosid on teistsugused kui üheksakümnendate, kahe tuhandendate aastate alguses Jaapanis. see on üks põhjus, miks olukord on teistsugune. teiseks, rahapoliitiline stimuleerimine on olnud tugevam, kui Jaapanis oli omal ajal ja kolmandaks, olukord pankades, erasektoris, Jaapanis, kinnisvara mulli lõpus, kaheksakümnendate lõpus, üheksakümnendate alguses oli märkimisväärselt nigelam kui praegu Euroopas ning neljas põhjus, miks olukord on erinev, me kavatseme läbi viia äh, oma varade kvaliteedi läbivaatamise ja stressitesti pankade suhtes äh, üsna varakult. Äh, Jaapanis võttis see päris kaua aega. pidagem meeles ühte sama, ühte asja. selleks, et rahapoliitika mõjutaks majanduse tootlikkust ja hindasid, siis tuleb arvestada teatava ülekande Äh, ajaga. nagu ma ütlesin, reaalmajandusele on mõjusid, võtab mõjude kandumine aega. ja see, kui kaua see ülekandumine aega võtab, sõltub sellest, kui terve on pangandussüsteem ja mida äh, elujõulisem pangandussüsteem, seda kiirem see üleminek äh, ja seetõttu praegusel hetkel meie varade kvaliteedi läbivaatamine kiirendab üleviimise tempot äh, rahapoliitiliste meetmete ja, ja nende mõju vahel reaalmajandusele. siis äh, mis puudutab devalveerimise vastaseid meetmeid, devalveerimise riski me praegu ei prognoosi, kuid oleme teadlikud äh, sellest, et inflatsioon mis on madal alla kahe protsendi pikemaajalise perioodi jooksul toob kaasa oma negatiivsed mõjud ja, ja riskid ja, ja me oleme valmis tegutsema, kui see vajalikuks peaks osutuma. ja nüüd rohelised, äh, Sven Kiigalt, suur tänu! Äh, ja kaks kiiret küsimust. kõigepealt äh, härra Asmusseni kaotus nõukogus tähendab seda, et üks haruldane liik läks jälle kaduma Äh, keegi, kes kaitsis äh, äh, avaturutehingute programmi Saksa avalikkuse ees ning hoolimata sellistest meetmetest on ja, ja sellisest kaitsest on Euroopa Keskpanga mulje kannatanud. ja milline on teie strateegia sellise lünga täitmiseks? väga raske on leida, leida kõrgkvalifitseeritud äh, Äh, naist või meest, kes äh, teid toetaks OMT küsimustes. ja ja lisaks sellele tahaksin ma teada, kas te võiksite äh, täpsustada millises mõttes praegune nõukogu tekst ja. jah. Well, I think the um, uh, thing, as I said before, we. nagu ma enne ütlesin. mul on väga kahju, et härra Asmusseni nõukogus enam ei ole. ja mis puudutab Euroopa Keskpanga kuvandit, siis äh, meie äh, juhime kogu euroala ähm, rahapoliitikat ja meie OMT äh, raha turu, avatud rahaturumeetmed on olnud väga edukad äh, üldiselt äh, ja ka maailma tasandil on seda edu tunnistatud. ja härra Asmussenile, Asmusseni järeltulija loodetavasti on samade kõikide eh, eelistega, nagu härra Asmussen oli ja tõenäoliselt on tal veel teisigi häid külgi, mis aitavad tal olla ülesannete kõrgusel. minu ülesannet, ülesandeks ei ole valida seda järeltulijat, selle otsuse langetab nõukogu ja nõukogu teab, et härra Asmusseni järeltulija peab olema eh, kompetentne Äh, ja kõrgete kvalifikatsioonidega ning äh, see otsus tuleb langetada kiiresti. me kõik teame, et äh, menetlus kui selline võtab kaua aega, koosneb mitmest etapist, nii et kui seda tehakse kiiresti, siis kui asutakse tegutsema kiiresti, siis saame järeltulija probleemi lahendada ka kiiresti ning nõukogu suudab samuti vaadata silma meid ees ootavatele väljakutsetele mis puudutab äh, ühtset kriisilahenduse mehhanismi, siis äh, üks äh, ametivõim ja üks valdkond, ühtsus on samuti meie arvates oluline. me tahaksime ka, et protsessis, protsessi kaks etappi oleksid selgelt eraldatud ja järelevalveameti hinnang äh, mõningate pankade elujõu puudumise kohta peaks olema täielikult eraldatud äh, SRM-i otsusest selles valdkonnas, mida teha mingi konkreetse panga äh, suhtes. praegusel hetkel on mõningate vastutuste osas teatavad kauk-, kattuvusalad ja SRM võib-olla saab ka, ka oma sõna sekka öelda esimese protsessi puhul, aga, aga see ei saa niiviisi olla, need kaks valdkonda peavad olema täiesti eraldatud, sellepärast et igasuguse kriisilahenduse puhul on oluline see, et otsuseid tuleb langetada kiiresti ja mitte venitada. järelevalve ütleb mingil hetkel, et äh, mingi asutus ei ole enam elujõuline ja pärast seda otsust kõik otsused, mida langetatakse, äh, kuuluvad äh, pankrotiõiguse ja kriminaalmenetluse põhimõtete alla. ja tegutseda tuleb kiiresti, kui arvatakse, et pank võib muutuda e-, võib kaotada oma elujõu, aga seda pole välja öeldud ja see venib pikaks, siis olukord muutub vägagi keeruliseks ja seetõttu ükskõik, millise mehhanismi me koostame, see mehhanism peab toimima. sajad inimesed võivad omavahel arutleda, kas äh, pank on elujõuline või mitte. see võib tekitada äh, probleeme. minu mure ongi see, et see mehhanism, äh, mille me püsti paneme, ei, ei toimi praktikas. ma tahaksin, et see toimiks. ja kuue, härra Šuntis. suur tänu lugupeetud esimees, austatud härra Draghi. ma lahkuksin küll Kreeka näitest, kuid ma arvan, et minu küsimus pakub huvi kogu Euroopale. meil on praegu äh, suured kärpemeetmed, mille Troika on meile peale surunud Kreekas. Te olete selles protsessis osalenud, palkasid vähendati viiekümne protsendi võrra, on mitmesuguseid Äh, tõkkeid äh, meie majanduse elule, äh, meie, see on mõjutanud meie eksporti, meie tööpuudust ja Euroopa Keskpanga intressimäärad langevad kuid kuuskümmend protsenti Kreeka ettevõtetest on oma investeeringuid vähendanud ainult, ainult kakskümmend viis protsenti ei kannata likviidsusprobleemide all. praegusel hetkel on väga palju ettevõtteid Kreekas, mis otsust-, on otsustanud Kreekast lahkuda ning äh, püüavad otsustada, äh, otsida kande, äh, kande, püüavad kanda kinnitada mujal Euroopas, et leida paremaid tingimusi, nad lähevad põhja poole ja, ja kogu kõik, kõik varad, kõik investeeringud koonduvad põhja. olukord muutub ainult hullemaks ja siin on juba räägitud VKE-de toetusprogrammist ja äh, praegused meetmed on olnud läbi kukkunud, kuidas te kavatsete Euroopas tagada tasakaalu, äh, kuidas te kavatsete ära hoida selle, et ettevõtted liiguvad põhja suunas äh, ja äh, põhja ja lõuna poole jäävad ainult majanduslangus ja tööpuudus. suur tänu. ma arvan, et vastuseks teie küsimusele me peame killustatuse vastu võitlema. me peame võitlema killustatuse vastu ning oleme saavutanud äh, tegelikult juba märkimisväärset edu eelmisest aastast alates äh, märk- ja seda rahastamise valdkonnas. praegusel hetkel pangad rahastavad ennast selliste erinevate määradega, need määrad peavadki olema erinevad lähtuvalt äh, riski käsitlevatest kaalutlustest, kuid olukord on muutunud äh, aasta, aasta-pooleteise tagusest olukorrast, kui me võrdleme praegu, milliseid intressimäärasid pangad maksavad äh, enna, üksteise rahastamiseks, siis olukord on ähm, jõudnud umbes kahe tuhande seitsmenda aasta tasandile, tasandile. kui me räägime rahastamisest, rahastamisest äh, läbi äh, äh, hoiuste, siis selles valdkonnas on killustatus kadunud, aga pangad kasutavad rahastamiseks ka teisi valdkondi, nagu näiteks võlakirju välja andes ja selles valdkonnas on ähm, killustatus suur ja samuti on killustatus suur olemas veel ka raha, ka laenusektoris. Põhja ja lõuna pool on intressimäärad erinevad, samuti ka krediidi saamise tingimused. aga oleme olukorras näinud märke paranemisest, kuigi mõõdukaid ja ma arvan, et oma sissejuhatavas sõnavõtus ma juba ütlesin, et et ehkki krediidivoog on olnud mõõdukas, on olukord stabiliseerunud ja krediidivood ei ole vähenemas, ei ole halvenenud. ja ei ole, ei, ei, ei ole põhjust prognoosida negatiivseid määru. olen veendunud, et kui meie majandus hakkab taastuma, siis järk-järgult mõningad probleemidest kaovad aga selleks, et killustatust vähendada, on vaja kahte sammu, kõigepealt on meil võtta vaja vastu ühtne järelevalvemehhanism ja, ja saada see töökorda ja üks killustatuse põhjuseid oli ka see, et järsku erinevate euroala osade kodanikud kaotasid usalduse teiste euroala osade pankade suhtes, mingil hetkel lihtsalt toimus suur Äh, usalduse kokkuvarisemine äh, ja äh, see võttis arvesse riigipiire. ühtne, ühtne järelevalvemehhanism tagab võrdsed tingimused euroalal ning see peaks aitama meil üle saada sellest usalduse puudumise probleemist. ja siis ühtne kriisilahenduse mehhanism, see, et meil on üks süsteem, mis saab aidata äh, pangakriise lahendada ühtemoodi kogu euroalal, see on samuti üks oluline element, oluline tegur. meil on kolm tegurit, niisiis majanduse olukord paraneb ja seetõttu riski hinnangud, mis lõunariikide suhtes on suuremad, peaksid samuti vähenema ja, ja tõesti, ja näitajad on paranenud äh, ka lõuna pool, isegi Kreekas. teine tegur, teine element oleks ühtne järelevalvamismehhanism ja kolmas oleks ühtne kriisilahenduse mehhanism, äh, mida lähemale me jõuame pangandusliigule, liidule seda tõenäolisem on, et me ähm, selle, seljatame ka selle killustatuse probleemi. aitäh. aitäh, EFT nimel saab sõna Sampo Terho. Thank you, madam chair. aitäh, proua esimees. palju tänu, härra Draagi, et leidsite aega tulla täna meie majanduskomisjoni nii nagu juba varem öeldud, eh, siis eh, poliitiliste otsuste eh, mõju avaldamine võtab aega. kõik nõustuvad sellega, et Euroopa Liit reageeris natukene liiga hilja mm, majanduslikele sündmustele, kriisile. hetkel me oleme paremini valmistunud alati ju planeeritakse ette lahendusi hüpoteetilistele tulevastele kriisidele, aga samas tuleb samal ajal lahendada ka olemasolevaid probleeme. me teame, et, et Kreeka eh, probleemid ei ole veel leidnud lahendust ja kõige suuremaks probleemiks Euroopas on ikkagi võimalus, et mõni liige lahkub Eurotsoonist Eh, sellega tegelevad eh, nii teadlased, ekspoliitikud kui ka kodanikud on esitanud selle küsimuse. näiteks Frank Newman, endine eh, USA riigisekretäri asetäitja, andis nõu Soomele, minu koduriigile. me võiksime vähemalt kaaluda võimalust väljuda euroalalt ja sellest ka minu küsimus, kas teie leiate, et oleks kohane, et Euroopa Liit teeks plaane selles suhtes, et keegi lahkub euroalalt? et kui näiteks äh, puhkeb kriis, et siis mõni riik soovib võib-olla lahkuda. meedias seda küsimust arutatakse, aga kas Euroopa Liidu institutsioonid peaksid ka oma poliitikat muutma ja osalema nendes aruteludes? Äh, võib-olla hetkel on äh, hea aeg selliste probleemide lahendamiseks, kuna hetkel ei ole teravat kriisi ja saab asju rahulikult arutada I. I aitäh. võin ka esitada ühe lühikese vastuse. lühike vastus on selline, et tagavaraplaanide koostamisel ma ei, ma ei näe siin vajadust ehm, nii-öelda euroala on tagasi pöördumatu otsus, et me sellise ala lõime. aitäh aplausi eest! aga pikem vastus on siis selline ja see puudutab kõiki riike. mida võiks võita lahkumisest kui riik lahkub euroalalt, siis ta arvab, et, et ta pääseb sellega struktuurireformidest. tegelikult riik sellisel juhul eksib, oled sa euroalal või, või mitte, igal juhul tuleb need struktuurireformid läbi viia ja euroalal on võimalused selleks paremad, sest sa oled tugevam, kui sa oled euroalal. ja selline perspektiiv on ka väga naiivne arvatakse, et oh, kui tore oleks, kui me suudaksime, kui me saaksime eurorad lahkuda ja oma intressimäära ise määrata, et siis äh, suureneb meie ekspordivõimalus. aga kas te arvate, et teised jäävad seisma ja et äh, võtavad teie äh, nii-öelda kursi muutmise uudised vastu ja ei reageeri üldse mitte midagi ette ei võta? vaevalt. aitäh, Rahvapartei nimel saab nüüd sõna Ildiko Kolbelts, palun. köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon sok minden témát érintettünk már. aitäh, mm, proua esimees. oleme arutanud siin täna mitmeid teemasid härra Draagiga ja ka minul on üks küsimus teile. põhimõtteliselt me oleme kõik ühel meelel, kui me räägime sellest, et Euroopa Keskpank on mänginud ääretult olulist rolli kriisi lahendamisel. kümnendal detsembril toimus Roomas konverents, kus härra Draghi ütles, et keskpikas perspektiivis peaks hinnastabiilsus olema Euroopa Keskpanga eh, tähelepanu keskpunktis ja ta ütles ka seda, et võib-olla eesoleval perioodil võib aga hetkel on meil suuremad võimalused, kui meil varasematel aastatel on olnud. kas te olete valmis üksikasjalikumalt selgitama, milliseid neid täiendavaid vahendeid on meie käsutuses, mida Euroopa Keskpank võiks siis kasutada? Well, the, um, the latest macroeconomic viimane makromajanduslik prognoos, mis tuli välja viimasel koosolekul detsembri alguses Majanduspoliitika Komitees, on näidanud seda, et inflatsioon ehm, püsib ehm, madalal kaheprotsendilisel tasemel keskpikas perspektiivis. keskpikas perspektiivis, ehm, mida me kasutame siis inflatsiooni eh, prognoosimisel läheb kaugemale kui eh, kaks aastat. et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist see inflatsioon on selline eh, madal. see võib kasvada energia, materjali, toidu hindade kasvu tõttu, aga selline madalam majanduslik tegevus summutab ülemäärase inflatsiooni kasvu ja kui vaadata inflatsiooni, jättes välja sealt toidu ja energeetika hinnad, ehk kui me vaatame põhiinflatsiooni, siis eh, see on eh, kõrgem kui üleüldine inflatsioon, mis ütleb seda, et madalama inflatsiooni jätkumise nii-öelda tõus mm, ei ole nii sõltuv energia ja toiduhindadest. samas madal inflatsioonimäär pika aja jooksul toob omakorda kaasa ohte. ja ohuks on see, et ta võib veelgi alaneda ja kui ta alaneb, siis, siis tegelikult seda me ei soovi. kuna see võib kaasa tuua terve rea probleeme. üheks põhjuseks, miks meie eelkäijad otsustasid, leppisid kokku selles et, et kaks protsenti oleks see määr, et seda ei tohi ületada see tulenes nendest äh, vigadest, mida võidakse teha olukorras, kui inflatsioon on liiga madal. seetõttu me leiame, et, et see inflatsioon võib olla null koma kuus protsenti, aga tegelikult liikmesriikide vigade tõttu võib äh, olla tegemist juba deflatsiooniga, see on üks põhjus. teine põhjus, miks me sooviksime näha inflatsioonimäära, mis on kahe protsendi lähedal, aga jääb sellest allapoole, on nimelt äh, selles, et me teame, et riigid peavad oma suhtelisi hindu äh, kohandama, me teame, et on riike, kes on alalised võlgnikud, peavad oma jooksevkontot suurendada, suurendama kaubandusbilanssi kohandama ja, ja see ka toimub, seda me näeme. ja selleks on vaja nii-öelda kohandada oma ekspordi, impordi hindasid mida on kergem teha olukorras, kus on äh, inflatsioonimäär, mis on kahe protsendi lähedal, võrreldes sellega, kui inflatsioon oleks äh, nulli protsendi juures, kui on nii-öelda hindades jäikus. ehk on mitmeid põhjusi, ehm, mis äh, on ohumärgiks ja, ja ja meil on, me võtame tarvitusele meetmed, et olukord oleks kontrolli all, et kõik intressimäärad jäävad siis kas praegusele või madalamale tasemele. teatud aja jooksul ka likviidsusrindel on teatud meetmeid olemas. ehk me ei leia, et me, me ei saaks mitte midagi teha. samas eh, pidevalt eh, analüüsime olukorda ja kui mingid ohud peaksid ilmnema, siis meil on võimalus täiendavaid samme astuda. aitäh! Rahvapartei nimel Werner Langen, palun. Äh, aitäh, proua esimees. minul on Keskpanga presidendile kolm küsimust. esimene mm, tuleneb äh, Prantsuse pühapäeva ajalehest äh, avaldatud artikli põhjal, kus tõusetus küsimus, et milline on Euroopa Keskpanga roll, kas keskpank peaks rohkem tegema või vähem? kas on tehnilisi probleeme, kas te kuulete selgelt? kordan uuesti, austatud pre-, president. Te olete kutsunud üles Prantsuse presidenti ja valitsust viima läbi reforme, sellest ma lugesin pühapäevasest ajalehest. milline on eh, riikide vastutus reformikavade elluviimise ees? Eh, Itaaliat puudutava otsuse valguses te otsustasite mitte neid võlakirju osta milline on Euroopa Keskpanga presidendi roll eraldiseisvate riikide suhtes? minu teine küsimus puudutab nii-öelda odavat äh, laenuraha. kuidas te näete olukorda võrdluses Jaapani ja USA-ga? näiteks kui olukord peaks pöörduma USA-s Ehm, kui tõstetakse intressimäärasid, kas eh, siis eh, toimuvad ka arutelud teiega. ja kolmas küsimus puudutab härra Asmusseni, väga kahju, et ta lahkus, aga temaga seoses eh, tuli välja ka terve rida erimeelsuse, millest räägiti ka ajakirjanduses. nii et kas tõesti on nii, nagu te ütlesite, et härra Asmussen oli Euroopa Keskpanga presidendi väga-väga lähedane sõber. okei okay., no I think you, let me answer the last question. Mm, lubage kõigepealt vastata viimasele küsimusele, nagu ma ütlesin, Jörgi kaotus on tõesti väga tõsine kaotus ja mis puudutab meie läbisaamist, siis me endiselt saame väga hästi läbi, olles seda nüüd öelnud, siis ähm, sõprus tähendab ju seda, et sa austad oma sõbra seisukohti ja, ja ka meie olime mõnikord eriarvamusel, see on normaalne. see on normaalne olukord nõukogus, vastasel korral äh, oleks äh, meie puhul ju tegemist pigem äh, Nõukogude Liidu kesk, Äh, äh, kommunistliku partei keskkomiteega. aga seda me ju ei ole. ja mis puudutab nüüd teie USA küsimust. ei, meie keskpankades tegelikult kaitseme oma sõltumatust. me langetama otsuseid äh, rahapoliitika osas äh, sõltuvalt meie mandaadile, milleks on äh, keskpikas perspektiivis hinnastabiilsus, USA-s on pinnas, hinnastabiilsus ja täistööhõive. meie hetkel ei koordineeri oma rahapoliitikat. Ähm, on olnud aegu aastaid tagasi, kus mõnikord koordineeriti näiteks vahetuskursi küsimust, aga hetkel mitte. ja mis puudutab odavat laenuraha, siis äh, sellest seisukohast äh, EKP bilanss tegelikult äh, kahaneb kiiremini kui ükskõik millise teise keskpanga bilanss maailmas. vastus on väga lihtne meil ei ole ühist võlakirjaprogrammi, mille raames ostetakse miljardite, miljardite väärtuses võlakirju. USA Fedi puhul on selline programm, kus ostetakse umbes ühe triljoni väärtuses võlakirju kaheksakümmend viis miljardit kuus. Jaapani puhul on olukord veelgi märkimisväärsem ja ka Ühendkuningriigis on selline programm, aga meie seda ei tee seega meie bilansi ehm, laienemine on täiesti kohane ja seetõttu see mm, nii-öelda väljumine on kauges perspektiivis. aga kui mõelda väljumise peale, siis meie jaoks on olukord kergem, sest äh, bilanss on laienenud äh, vastavalt LTRO-le ja nüüd see kahaneb, kuna pangad äh, maksavad tagasi need LTRO vahendid, mida nad enam ei kasuta kas see mõjutab intressimäärasid? vastus on ei, mitte ilmtingimata, sest äh, tegemist on likviidsusega, mis äh, kunagi ei muutunudki rahaks, tegemist oli likviidsusega, mida ei kasutatud ja pangad maksavad selle ta tagasi. ja selles mõttes on äh, EKP positsioon parem võrreldes teistega maailmas. olles seda nüüd öelnud, oleme loomulikult teadlikud kursilanguse riskist olukorras, kus inflatsiooni määr on mm, pikalt madal. oh, yes. ja siis veel. Te esitasite vist küsimuse mm, riikide vastutuse kohta. valitsused on need, kes eeskätt vastutavad Äh, oma riikide struktuurireformi, reforme puudutavate otsuste eest. aga on üks oluline asi, mida riikide valitsused peavad silmas pidama ja see on, on muutunud üha tähtsamaks, kui me teeme üha rohkem koostööd ja veelgi tähtsamaks on see muutunud pärast kriisi. üks õppetund, mille me kriisis saime, on nimelt see, et meie riikide poliitilised öö, äh, öö, otsused need äh, mõjutavad ka teisi riike Euroopa Liidus ja, ja kõige rohkem teisi riike euroalal. seega meie ühises huvis, ühistes huvides on ehitada üles selline poliitika, kus negatiivne mõju teistele puudub ja, ja selleks on vaja struktuurireformid läbi viia, kuna struktuurireformide läbi viimata jätmine mõjutab negatiivselt kõiki teisi euroala riike palun nüüd äh, sotsiaaldemokraadide nimel ähm, Antolin Sanchez Preseda, palun. oktoobrist äh, on äh, krediit peredele stabiliseerunud ja see on väga tähtis, näeme, et seal struktuur, struktuurilised äh, reformid on äh, aset leidmas. kui te äh, soovite liikmesriikidelt, et nad strukturaalseid reforme läbi viiksid, kas te olete nõudlikumad Eurotsooni riikide osas? Te räägite SRM-i puhul kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta, kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast kui lõppkuupäevast äh, ja te püüate stabiilsust äh, juurutada. Ameerika Ühendriigid föderaalreservid äh, lõpetavad oma kvantitatiivse kergendamise. kas, äh, milline on teie nägemus, kas nende poliitikate vahel on mingisugune koordineeritus um,? The um impact uh, we, we, the impact of the see, et äh, potentsiaalselt äh, vähendatakse riigi võlakirjade ostu USA föderaalreservide puhul äh,, selle hinda on ras-, selle mõju on raske hinnata äh, kuid meil on ka näiteid, mida me võime vaadata. kui ma ei eksi, siis maikuus oli turgudel selline meeleolu, et see vähenemine võiks peatselt alata ja siis toimus väga suur võlakirjade liikumine finantsturgudel ja see liikumine puudutas just tõusvaid turge ja väga vähe Euroopa turge ja isegi mittekeskseid riigivõlakirjade turge. üldiselt mõjutab see neid kolme-nelja-viite riiki, kelle haavatavus oli kõige suurem, kellel oli äh, kõrge eelarve puudujääk, jooksev konto puudujääk ja kui kui meil poleks olnud mingit tagajärgi meie enda riigi võlakirjade turgudele, isegi mitte kesksetele turgudele. ja lisaks sellele see ebakindlus, mis täna finantsturgudel valitseb, on väiksem, kui ta oli paar kuud tagasi. ja väga raske on äh, siin mingeid ennustusi teha sellises valdkonnas. ja mida me peaksime tegema, me peaksime koostöö puhul küsima, milleks koostööd teha, meie eesmärgiks on hinnastabiilsuse säilitamine ja me kalibreerime oma tegevust vastavalt tagajärgedele. et milline on see mõju meie hinnastabiilsuse eesmärgile? Sí, y la, y la cuestión de la velocidad. La velocidad ja nüüd äh, ka see kiiruse küsimus, äh, kuidas, kui kiiresti need reformiprotsessid aset leiavad Eurotsoonis ja ka see ühtne fond kahe tuhande kahekümne kuuendaks aastaks, kas ei ole mitte liiga aeglane, arvestades seda, et tahate äh, krediiditurgudele tagastada? siin on kaks teemat see äh, ajaperiood, mis on, vabandust, et ma enne teie küsimusele kohe ei vastanud, kõigepealt see, äh, kui palju aega on vaja selleks, et fond saavutaks selle ühe protsendi lõpliku äh, summa ja teine küsimus on, millal see fond, isegi kui ta ei ole lõplikult välja kujundatud, võiks alustada tõelise Euroop-, üle-Euroopase fondina no et me võiksime ka rääkida siin varasematest kuupäevadest, nüüd see kolm aastat, et pangasüsteem äh, selle kõik kinni maksaks, äh, seda me peaksime väga tähelepanelikult plaanima, sest ma ei tea, millised võiksid olla need tagajärjed. kuid see, et meil fond äh, isegi kui ta ei ole veel täiesti lõpule viidud, aga siiski toimiks euroopaliku fondina, see on realistlik. aitäh. Thank you. Now for the EPP, Diogo Feo. nüüd äh, palun äh, EPP nimel äh, Diogo Feo. aitäh, ma tahaksin teid õnnitleda. kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta, mis on lõppemas, on selleks aastaks, kui kohanemisprogrammist väljub Iirimaa, kas leiate, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võiks olla veel äh, üks riik, äh, Portugal, mis äh, kohanemisprotsessist väljub? teine küsimus tahaksin teada, kas oleks vaja ka üleminekuperioodi selleks, et turule pääsu lihtsustada või peaks siin mingeid lisatingimusi seadma. kolmandaks, mis puudutab pangaliitu, et millised on järelevalve osas eesmärgid ja see on seotud riikidega, kellel võiks olla pikemat üleminekuperioodi selleks, et sellest programmist väljuda ja siis turgudele juurdepääs saada, millised tingimused peaks, oleksid, peaksid neil olema tulevikus? ja kolmas küsimus uuesti on seotud pangaliiduga. järelevalvega ning äh, hoiuste tagamisega, kas te ei leia, et hoiuste tagamise puhul peaks äh, kiiremini edasi liikuma üle-Euroopase lahenduse poole, mis annaks suurema usalduse äh, hoiustajatele ja lõpetuseks äh, härra äh, president. majandusliku dialoogi aasta hakkab lõpule jõudma, seetõttu sooviksin teile ilusat kahe tuhande neljateistkümnendat aasta, ilusaid jõule ja loodame, et ka minu riik saab järgmisel aastal sellest äh, kohanemisprogrammist väljuda. Well, thank you. Thank you. Let me say a few words about, about Portugal lubage mul öelda mõni sõna Portugali kohta. kümnes läbivaatusprotsess käib ehk hetkel on natukene liiga vara midagi öelda reformide elluviimise ajakava kohta. senini on tulemused olnud väga head ning ähm, majandus äh, tõesti on täitnud kvantitatiivseid eesmärke makromajanduslike muutuvate näitajate puhul on selgelt äh, näha, et olukord paraneb, reaalne SKT on äh, kvartalide lõikes kasvanud, tööpuudus väheneb, jooksev konto on jõudnud plussi ning maksulaekumised äh, on ka head. ja ka usaldus paraneb stabiilselt. Ehm, riigi võlakirjade mm, äh, intressimäärade alanemine loomulikult äh, aitab turgudele tagasi jõuda ja mm, seda on võimalik saavutada, kui programmi tingimustest kinni peetakse. teatud äh, ohte on konsolideerimismeetmete raames. finantssektor on märkimisväärselt nõrgenenud ehk kasumlikkus on esimeses kolmes kvartalis vähenenud majanduslanguse tagajärjel sel aastal. olukorras, kus majanduslik olukord paraneb, ilmselt läheb natukene aega, enne kui ka pangandussüsteemi kasumlikkus eh, hakkab paranema seire jätkamine, järelevalve jätkamine on ääretult oluline ja nii, nagu ma juba varem ütlesin, liiga vara on tulla välja konkreetsete prognoosidega selle suhtes, et millal Portugal suudab programmist väljuda. tegemist on juba ju kümnenda läbivaatusega, mida hetkel tehakse. ja mis puudutab üleminekuperioodi, siis eh, programm kohandatakse olukorraga vastavalt vajadusele ja, ja siis me näeme, millise kuju programm võtab ja küsisite ka hoiuste tagamise kava kohta. jah, põhimõtteliselt äh, see asi on edasi lükatud. me jätkame loomulikult arutelusid sellel teemal, seda ei ole ära unustatud, seda teemat, aga nagu te selgelt näete, äh, need arutelud äh, toimuvad tulevikus ja kolmas küsimus ka teile, kõigile teile minu poolt rõõmsaid-rõõmsaid jõule ja aitäh head soovide eest. ja nüüd eh, Liam Lenkok eh, sotsiaaldemokraatide nimel, palun. Merci, Sharon. aitäh, Sharon. kaks küsimust, üks puudutab eh, pangaliitu, teine makromajandust. kõigepealt tahaksin teid õnnitleda, paljud kolleegid minu fraktsioonist liituvad sellega, kuidas, selle puhul, kuidas te võtsite positsiooni pangaliidu äh, suhtes. praegu on see peaaegu lõpule jõudnud protsess, äh, kuid meil ei ole ühtset kriisilahendusfondi, nagu te ütlesite, te tegite täna deklaratsiooni selle äh, nimel ja meil ei ole ka ühtset pangandusalast äh, seadusandlust, me käisime Sharoniga, Egoni delegatsiooniga Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriik ise ootab, et Euroopa Liit liiguks selles suunas, nemad, kes on äh, Vikesi äh, vastu võtnud ja mm, härra Liikaneni op-, arvamus, mis McCarthy raportis esines, oli igati kiiduväärt ja teine küsimus puudutab äh, makromajandust. minu äh, sõber Langen hiljuti küsis, äh, kas te võiksite enam rääkida eelarvepoliitikast ja struktuurireformidest, kuid kuna teile sel teemal sõna võtsite, te olite päris äh, karm Prantsusmaa vastu, sama karm kui kolleeg Klints. Äh, Prantsusmaa räägib kogu aeg ainult pakkumise poliitikast, püütakse makse vähendada ja on äh, Äh, ka riigi kulutusi palju enam, äh, palju rohkem vähendanud äh, kui ükski varasem valitsus, nii et seetõttu teie kriitika on liialt karm, leian ma, ja siin ma ei räägi mitte struktuurireformidest, vaid tegelikuks teemaks äh, peaks olema see, et meil on täna tegemist tõelise deflatsiooniohuga ja seistes vastu sellise ohuga olete te võtnud õigeid poliitilisi meetmeid, kuid ka sellest piisab, te tunnete väga hästi majanduse ajalugu, kuid äh, see arutelu meenutab mulle tuhande üheksasaja kolmekümnenda aasta arutelusid äh, Macmillani äh, komisjoni Äh, siis äh, räägiti Suurbritannias sellest, et äh, piisab ainult rahapoliitikast, ei olnud mingit miinimumpalka, oli väga vähe, väike sotsiaalne kaitse ja seetõttu on arutelu selles, kas piisab rahapoliitikast või peaksime natukene ka eelarvepoliitikat sellele lisama. täna on meie arutelu samasugune ja tahaksin küsida, et kas siin ei ole mitte vastuolu, et võib-olla riigi kulutustel on ka teatud kordaja koefitsiendi efekt. kas ei ole siis vastuelu selle vahel ja siis selle vahel, et öelda, et me peame siin rääkima kogu aeg eelarve konsolideerimisest ja riigi väljaminekuid vähendama? I am sorry? okay, okay. The, on, on the banking union is just pangaliidu teemal, nagu te ütlesite, me toetame pangaliitu, EKP on alati sellel seisukohal olnud ja eriti just Liikanini raporti juures oli meil avalik konsultatsioon äh, kevadel kaks tuhat kolmteist, Euroopa Komisjon selle põhjal äh, tuli välja mõjuhinnanguga ja see keskendus ettepanekutele, et oleks kohustuslik äh, eraldus äh, ka selles Liikani raportis, äh, see peegeldub, me leiame, et tõepoolest peaks teatud kõrge riskiga finantsinstitutsioonide tegevused eraldama, nad ei pea olema seotud kliendile suunatud teenustega aga üldine Euroopa Liidu äh, suhtumine nende teemade eraldatuse osas on samuti vajalik, meil peaks olema Euroopa Liidu tasandil äh, kohustuslik ähm, eraldatuse põhimõte. ja see on veelgi äh, äh tähtsam selles valguses, et mitmed riigid juba praegu liiguvad edasi oma struktuurireformide ettepanekutega ja me tõepoolest tervitame komisjoni kavatsust äh, võtta vastu see struktuurilise eraldatuse ettepanek selleks, et harmoneeritud raamistik tagada Euroopa Liidus, nii et me tervitame äh, seda koobutust, soovitust, mille see kõrgetasemeline grupp, äh, mille ees, esimeheks Liikanen oli, meile tegi, kuid võttes arvesse riikide seadusandlust, peame me seda kõike täpsemalt läbi mõtlema. ja teil on tõepoolest õigus, teises, teises küsimuses rahapoliitika ei saa kõike lahendada, ei saa asendada struktuurireforme, ei saa eelarvet äh, lappida, ei saa kapitali puudujääke asendada, seda ei saa rahapoliitika mitte teha. nii et rahapoliitika on äh, teinud äh, suutnud teha väga palju ja ma äh, kordan, et äh, me oleme valmis äh, ka tegutsema veelgi enam, aga me ei saa teiste institutsioonide probleeme lahendada. nüüd, mis puudutab eelarve konsolideerimist, ma ütlesin juba ennem, et mitte ei tohi tühistada seda, neid edusamme, mis on saavutatud äh, ka meie makromajanduslikes prognoosides on seda näha, et üks äh, sellise järk-järgulise majanduse taastumise äh, elemendiks on väiksem eelarvesurve, kui see oli viimasel kaheteistkümnel, viieteistkümnel kuul. nii et ärge minge tagasi ajas. Äh, see, see võib endaga kaasa tuua sellega, et suurendades näiteks eelarve puudujääki või eelarve või ähm, äh, võlataset. aitäh ja Rahvapartei nimel saab nüüd äh, sõna Gay Mitchell. Ähm, meil ikka läheb aega, enne kui me päris vabaks saame, aga sellest me täna ei räägi. kõigepealt härra Draagile palju tänu töö eest, mille te olete ära teinud viimase aasta jooksul. Keskpanga presidendina ning äh, ühinen kolleegidega ja soovin omalt poolt teile ka rõõmsaid jõule. aga nüüd Iirimaa nimel, nagu te teate, siis ajalooliselt on äh, inimesed äh, väga palju saavutanud. kärbitud on palkasid, pensione, maksukoormus on tõusnud, kasutusele on võetud varamaks kärbitud on pangavõlgu kümne tuhande e-, euro võrra iga elaniku, isegi lapse kohta. ehk eh, tehtud on suuri jõupingutusi Iirimaal selleks, et eh, tõesti vabaks saada programmist ja me jätkame seda tööd. meil on mm, pretsedenditu välismaiste otseinvesteeringute tase, tööpuudus eh, väheneb, eelarve puudujääk on kontrolli alla saamas, majanduskasvu ähm, prognoosid on äh, head, aga inimesed peavad ähm, mõistma ja nägema seda, et nendel ähm, ohvritel on tõesti äh, põhjus ja sellest on kasu. aga milline on see kasu või millist dividendi siis äh, inimesed saavad, milline on see nii-öelda kristall kuul või, või, või mida te saate Iiri rahvale öelda, et mis tuleb uuel aastal ja, ja tulevastel aastatel, mida head on inimestel oodata, et nüüd, kui on tehtud suured kärped, paljust loobutud? aitäh! kui vaadata seda, mis äh, Iirimaal on toimunud, siis teil on täiesti õigus, äh, programmi rakendamine on äh, olnud pidev, järjepidev tingimused on täidetud ja tänu sellele on edukalt suudetud programm ka nüüd selja taha jätta, aga vaadates tulevikku, äh, on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve hinnang ettevaatlik, kuigi positiivne. Äh, suure tõenäosusega ikkagi äh, plaanid täidetakse positiivse poole pealt, eelarve puudujääk SKT-s see äh, protsent on natukene äh, parem kui see, mis oli ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse käigus, milleks oli see viis koma üks protsenti, siiski Iiri pangandussektor äh, on endiselt murettekitav. veel lahenduseta probleemid tuleb otsustavalt ja kiiresti lahendada ning Iiri, Iirimaa bilansi hinnang näitab, et ei ole küll kapitalis puudujääke, aga siiski on vaja kohandada ehm, reserve ning eh, riskikaaludega aspekte ja need probleemid tuleb lahendada enne eh, kõikehõlmava raporti avaldamist. ehk eh, see analüüs, mis hetkel on tehtud, ei vaadanud kaugesse tulevikku, aga vaja on teha siiski täiendavaid kohandusi Iirimaa lahkumine programmist rõhutab seda, et need valusad, aga vältimatud meetmed tasuvad ennast ära. ja miks on oluline, nii oluline, et Iirimaa jätkab äh, selle teemal, mida ma just ütlesin, et küsisite, mis need dividendid siis on. dividendiks on suurem majanduskasv, rohkem töökohti ja suurem vabadus keegi Iirimaal minu meelest täna ütles, et, et Iiri on tagasi saanud rahvusliku uhkuse nüüd, kui programm on selja taha jäetud ja see on tõsi. aga seesama rahvuslik uhkus realiseerub sellel teel, et suureneb majanduskasv ja luuakse juurde uusi töökohti. suur tänu ja Peeter Skinner, sotsiaaldemokraatide näo, palun. jah, teie avaldus tegelikult ütleb, et Iirimaa on jällegi olnud edulugu ning äh, me peaksime kõik avaldama tunnustust Iiri rahvale selle üle, kui hästi nad on sellega toime tulnud ja loodetavasti tulevikus lähevad asjad paremini. härra Draghi, te rääkisite äh, varade hindamisest, äh, riigi võlakirjadest, majandusolukorrast ja teie uutest järelevalveülesannetest ja uutest ro, uuest rollist. aga see monetarism ja filosoofiline külg viimastest sammudest meie majanduse kontekstis. sellest natuke on juba räägitud, siin on räägitud äh, usaldusjärelevalvest, Euroopas on äh, kolm äh, järelevalveametit, Euroopa süsteemse riski nõukogu, ühine komisjon mis on ikkagi veel, mille kõrvatagused on ikka veel märjad ja jäävadki niiviisi. kui me vaatame, mida meie koda siin soovis, siis A puhul on mõningad sündmused selle rolli varjutanud, B on täiesti kõrvale lükatud ja millise, milline siis peaks olema praegune äh, vahekord makro usaldus järelevalve äh, suhtes, mida, mida peaks teostama Euroopa Keskpank äh, ja liikmesriikide tasandi äh, usaldatavus järelevalve vahel, kuidas me tagame kooskõla nende kahe tasandi vahel ja seda, et teie võtate arvesse seda, mida liikmesriikide poolt öeldakse siis, kui on midagi vaja kiiresti ette võtta? jah, see on väga oluline küsimus ja Euroopa Keskpanga nõukogu on selle teemaga tegelenud ja on isegi kuigi ma arvan, et ei ole seda välja öeldud, on isegi äh, selle kohta avaldusi teinud, äh, on analüüsinud seda, kuidas makrotasandi usaldatavus järelevalve peaks äh, mikrotasandiga läbirääkimisi pidama äh, ja dialoogi pidama. see ei ole kerge küsimus, sellepärast et me tahaksime rahapoliitika ja järelevalve lahus hoida ühelt poolt, aga teiselt poolt, mis puudutab usaldusjärelevalvet, äh, siis äh, võib saavutada sünergiat teadmiste jagamisest, millest toob kasu nii mõlemale, mõlemale osale poole, osapoolele, näiteks mullide avastamine, mullide äh, reageerimine ja võimalike potentsiaalsete arengute etteennustamine, nii et selle teema arutelu on võtnud Euroopa Keskpanga nõukogult juba mõnda aega ja mis siis lõplik otsus on, sellest anname teile teada enne aasta lõppu, aga igal juhul meie mõtted liiguvad samas suunas, nagu teie olete öelnud, nimelt et me peaksime makrotasandi usaldatavusjärelevalvet teostama ühiselt mikrotasandi usaldatavusjärelevalvega, mitte et mõjutada ühe tasandi poolt teist tasandilt, vaid, vaid lihtsalt, et jagada teavet ning jagada seda hindamisteavet selle kohta, kui tõsise olukorraga on tegemist, aitäh! suur tänu, ütleb härra esimees Fabritsiot ei ole kohal, nii et siis Astrid Lulling, palun, Rahvapartei suur tänu, proua esimees ja lugupeetud Euroopa Keskpanga president. praegusel hetkel me hindame üle Euroopa järelevalvesüsteemi ning selles kontekstis mõned minu kolleegid, kolleegid kinnitavad, et nüüd on Euroopa Keskpangal volitusi liiga palju ja ja tõesti äh, Euroopa ühtne järelevalvemehhanism äh, ja nii edasi ja nii edasi, seda on liiga palju ühe äh, institutsiooni jaoks ja tagatised paistavad mitte veenvad minu kolleegide silmis. kuidas teie vastaksite nendele kahtlustele, härra president? ja kas faktid näitavad, et äh, kohandatud juhtimine aitaks meile pakkuda äh, sobivat juhtimist, äh, mis vastaks ka Euroopa Keskpanga suutlikkusele. suur tänu! tegelikult Euroopa Keskpank ei ole Äh, selle koondatud äh, volituste nimel tööd teinud, hoopis teie, äh, seadusandjad, ministrite nõukogu, Euroopa Parlament, olete otsustanud, et järelevalvevolituste teostamise õige koht peaks olema Euroopa Kesk, Keskpank. meie vastus teile saab olla ainult üks ja oleme seda siiani ka öelnud, meie peame oma aruandluskohustuse alast tegevust ja läbipaistvust suurendama Euroopa Parlamendi suhtes ja nõukogu suhtes ja, ja kõigi teiste suhtes. oleme Euroopa Parlamendi kommentaare arvesse võtnud ning ainus moodus, kuidas oma ülesannetega toime tulla, on, on aruandluskohustus kõrgemal tasandil kui tavaliselt ja see on ka meie institutsioonide vahelise kokkuleppe eesmärk. see kokkulepe on meil sõlmitud nüüd Euroopa Parlamendiga ja see oli oluliseks sammuks ning selle saavutamise eest tahaksin Euroopa Parlamenti tänada, tahaksin tänada sealhulgas ka Majandus- ja Rahanduskomisjoni ja Majandus- ja Rahanduskomisjoni esimeest, suur tänu, Sharon, kõigile teile ja, ja, ja kõigile teie abilistele selle protsessi toetamise eest, aitäh! ja Ramon Tremosa ALDE fraktsiooni nimel, palun, Ramon! suur tänu, härra Draghi, mul on kaks lühikest küsimust kas pangandusliiduga sobib kokku kokku nagu selline süsteem, kus äh, liikmesriikidel on äh, vetoõigus äh, pankade kriisilahenduse otsuste küsimuses. ja minu teine küsimus puudutab Euroopa Keskpanga kõikehõlmavat hinnangut. meie üheks suureks mureks on ebakindlus sellepärast et äh, mitmeid olulisi tegureid ei ole meile veel, äh, nende kohta ei ole meile infot äh, antud, süsteemsene risk, varade kvaliteedi hindamine ja nii edasi. loomulikult ei saa nende asjade kohta viie minuti jooksul siin infot anda meile, kuid millal saame me teada, kuidas võlakirju äh, koheldakse ja, ja millise ulatusega on meie stressitestid. Äh, üks küsimus, kelle vetole te tegelikult viitasite? liikmesriikide vetole? paistab, et uue kokkuleppe puhul äh, pankade kriisilahenduse küsimuses tahavad liikmesriigid endiselt, et neil oleks äh, vetoõigus äh, Euroopa äh, tasandi otsuse suhtes, mis puudutab panga tegevuse lõpetamisest, lõpetamist. Marja Draghi, võib-olla see tõesti nii on, mina sellest küll ei teadnud, aga võib, see võib seal tõesti olla, aga mina sellest asja, mina selle asjaga kursis ei olnud, aga jätkab härra Tremosa kui mõnedel liikmesriikidel oleks selline õigus, härra Draghi. ma arvan, et see ei oleks tegelikult eriti mõistlik. ühe panga äh, elujõuetuks tunnistamise osas vetoõigus äh, ei, ei oleks mõistlik. veto küsimus võib kerkida päevakorda siis, kui ESM-i ressursse hakatakse kasutama pangakriisi lahenduse olukorras. sellises olukorras kehtib endiselt ESM-i leping, millega kaasneb vetoõigus kõigile. aga mis puudutab panga elujõulisuse hindamist, siis mina ei ole küll teadlik sellest, et seal oleks mingisugune vetoõigus mängus. ja teine küsimus, jah Te tõesti, õigus on teil, töö on alles algusjärgus, nii et ebakindlust on palju. me kavatseme võimalikult kiiresti edestada, edastada informatsiooni varade kvaliteedi ja stressi läbivaatamise, stressitesti läbiviimise parameetrite kohta, mida rohkem seda infot edastatakse, seda parem pangandussektori jaoks, Euroopa Keskpanga jaoks ja, ja, ja kõigi osapoolte jaoks. ärgem unustagem aga seda, et hoolimata sellest, et stressi lõpptulemus, stressi lõpptulemused kuulutakse välja järgmise aasta septembris või oktoobris, siis kui vahepeal astutakse samme selleks, et rekapitaliseerida pankasid sellepärast et neil jäi puudu piisavast kapitalist ja seda iseäranis riiklike ettevõtete äh, puhul, siis sellega oleks, see oleks mõeldamatu, et, äh, et sellest teatatakse alles no, oktoobris-novembris, info levi, peab, peab levima Äh, ja need otsused, kui te-, kui mingisuguseid konkreetseid samme võetakse mingi panga suhtes, siis see info peab äh, tehtama kättesaadavaks äh, kohe. nii et me kavatseme teavitusprotsessi kiiru, kiiremaks muuta ja lõppotsus langetatakse siis oktoobris, ütleme kaks tuhat neliteist, aga tõsi on see, et mõningate juhtumite puhul turu eeskirjad äh, nõuavad, et äh, teave avalikustatakse kohe, kui võetakse korrektiivseid meetmeid. suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel härra Baldini. suur tänu, äh, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendi presi-, Ruubide Keskpanga president, mina olen pärit äh, Horvaatiast, sain parlamendiliikmeks alles esimesel juulil ja olen siin uus. Äh, aruteludes Euroopa kodanikega oleme me toonud äh, näiteks Euroopa Keskpank, Keskpanga äh, ja Euroopa Keskpanga äh, häid saavutusi, nii et ma tahaksin avaldada teile tunnustust tehtud töö eest, aga mul oleks teile ka, ka üks küsimus. võtame siin Iirimaa näite, äh, see on väga positiivne näide ja viib meie mõtted sellele, et majanduskriisist oleks märkimisväärselt kergem välja tulla väiksemates riikides, kus majandus on väiksem ja äh, palju raskem on kriisist välja tulemine suuremates äh, lõunapoolsetes riikides näiteks. minu äh, kodupiirkonnas on äh, kuues riigis olnud positiivsed kasvunäitajad, kuid ükski nendest riikidest ei ole Euroopa Liidu riikid Sloveenias, Horvaatias, aga on tõsiseid probleeme pa-, pangandusega seoses, majanduse, majanduslikke probleeme Sloveenias näiteks. ja äh, neli veerandit on olnud skp langusjoones äh, Horvaatias ja majanduskriis on tõsine võib-olla võiksite paari sõnaga ka sellest rääkida. võib-olla räägite, räägiksite ka sellest majanduse äh, olukorrast ja võib-olla jagate minuga minu optimismi, et väiksematel riikidel on äh, võib-olla kergem äh, majanduskasvule jällegi uus hoog sisse saada. jah, ma arvan, et selline ettevaatlik optimism on põhjendatud Iiri ähm, näite põhjal, aga mitte ainult Iiri näite põhjal, vaid ka Portugali näite puhul. aga, aga Hispaania, mis on märkimisväärselt suurem riik, on saavutanud nii mõndagi. nii et ähm, vaadakem olukorda aasta, aasta-poolteist tagasi toimunud muutused on olnud üüratud ja seda positiivses mõttes, ka Kreeka on tegelikult positiivseks näiteks. nii et äh, arengut jälgides võib öelda, et sõltumata riigi ulatusest, kui rakendatakse õigeid poliitilisi meetmeid, äh, siis äh, on kriis ületatav. ja riigid tulevad raske perioodiga toime, suudavad selle raske tõkke ületada ning äh, seal nende pingutuste äh, viljaks on suurem majanduskasv, uued töökohad, kuid samas tuleb korrigeerida äh, nende riikide majanduste puudujääke, mis on kõrvalekalded esialgselt tekitanud. suur tänu! rohkem ei ole minu kõnelejate nimekirjas siin paberil kedagi, aga meil on veel paar minutit jäänud, nii et kui keegi teine soovib küsimust esitada veel, siis palun. Äh, Werner, palun. Äh. Frage an den äh, Herrn Präsidenten, die Stresstests. Ähm, ka minul on üks küsimus presidendile, te mainisite stressiteste just osana Euroopa panganduse järelevalvest on, mängivad need väga olulist rolli. Baseli komitee ei suutnud läbi viia riskihinnangut riigi võlakirjade osas ja nüüd tundub, et kõik vaatavad Euroopa Keskpanga poole. ja kuidas te kavatsete selle kõigega toime tulla? hinnates riigi võlakirju. Te olete varem öelnud, et et programmide raames äh, oleks hea pangad riigiasutustest äh, eraldada. mina seda seisukohta ei, ei jaga. palun selgitage oma lähenemist. tõepoolest, siin on kaks eraldiseisvat küsimust. üks asi on riigivõlakirjade hindamine äh, nende riskitasemest lähtuvalt ja erinevate riskikaalude seadmine erinevatele riigivõlakirjadele see on selline küsimus, mida tuleb arutada nii-öelda globaalselt Baseli komitees. kuna äh, eraldi võib äh, kohelda nii-öelda Euroopa, USA, Jaapani riigi võlakirju. kui seda tehakse eraldi, siis äh, oleksid äh, Euroopa pangad nii-öelda halvemas olukorras kui näiteks Jaapani või USA pangad. ehk riigi, riskikaalude küsimus tuleb arutada globaalsel foorumil ehk Baseli komitees. mis omakorda ei tähenda seda, et me ei kaaluks äh, ja analüüsiks riigi võlakirju oma stressitestides stressitestides riigi võlakirjad, nii nagu ka kõik muud varad, mis kuuluvad pangale. Ehm, ehk neid tuleb hinnata vastavalt eeskirjadele, mis on Euroopa Panganduse Järelevalveasutuse poolt välja töötatud. ja need kaks asja on er-, eraldi küsimused. üks küsimus puudutab eh, pankade riski tasakaalusid, mis äh, riigi võlakirjadele ja teiseks küsimuseks on see, kui hästi riigi võlakirjad, mis kuuluvad pankadele, äh, mis asuvad äh, euroalal, kui hästi nad toimivad ja töötavad stressitesti raames. aitäh! meil on aega veel üks küsimuseks, Kei, palun, aitäh, esimees härra Draghi, ühine dokument, mille andis välja Euroopa Keskpank ja Euroopa Komisjon eh, laenurahale juurdepääsu kohta VKE-de puhul, maalib sellise pildi, mis ei ole just eriti julgustav. Eh, kas te ole, kas te kaalute ähm, teise astme pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone VKE-dele. hetke olukord on selline, et pangad maksavad tagasi oma pikemaajalisi refinantseerimisvahendeid. ehk me peaksime mõtlema selle peale, et miks pangad ei anna laenu VKE-dele või miks nad annavad, miks nad ei anna, siin on kolm põhjust. esiteks, eh, neil ei ole raha. selle probleemiga tegelesime eh, kaks aastat tagasi, nähes ette pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni ja, ja pangad maksavad seda nüüd tagasi. ehk eh, et ei ole tõendeid selle kohta, et raha puudumine oleks selleks suureks tõkkeks, miks ei laenata VKE-dele lisaksin juurde pankade poolse võlakirjade emissiooni, see on ka aset leidnud ja hoiused Euroopa Liidus ja ka mittetuumikriikides on märkimisväärselt suurenenud viimastel aastatel ehk äh, raha puudumine ei ole hetkel see kõige suurem probleem. teine põhjus, kapitalipuudus me kavatseme uurida, kas, kas, kas see on tõesti nii meie varade kvaliteedi läbivaatetestis kahe tuhande kaheksandast aastast kuni tänase päevani, kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kaksteist lõpuosani, üle poole triljoni euro on ähm, läinud panga kapitali finantseerimiseks, osa sellest oli, pool sellest oli riiklik finantseering, pool erakapital. ja paljud pangandusinstitutsioonid on jätkuvalt oma kapitali suurendanud isegi viimaste nelja-viie-kuue kuu jooksul, mis on väga hea, see on kindlasti väga hea areng. ja, ja, ja siin me räägime nii-öelda keskmisest. ja tuleb meeles pidada seda, et meil on tuhandeid pankasid ja reaalsus võib olla väga erinev, kui me vaatame ühelt poolt suurte, teiselt poolt väikeste pankade suunas. ehk tegelikult me ei tea, mida see keskmine tegelikult näitab. kapitalipuudus võib olla takistuseks võib-olla teatud pangakategooriate puhul, kuigi nii-öelda koondnäitajad seda välja ei too, ehk seda asja tuleb analüüsida. ja kolmandaks põhjuseks on äh, soovimatus võtta riske. pangad ei anna laenu, kuna nad kardavad, et nende kliendid ei maksa laenu tagasi. ja kliendid ei maksa laenu tagasi sellepärast, et neil ei ole e, kliente, kellel oma kaupu müüa. ja see, tuletagem meelde, oli see esimene põhjus, e, mis tuli välja mitte kõige viimase uuringu käigus, vaid selle uuringu käigus, kus me uurisime VKE-sid ja küsisime, milline on suu-, kõige suurem takistus teil teie äritegevuses. Nad vastasid, et klientide puudumine ja äh, laenuvõimaluse puudumine oli alles teisel kohal. Äh, võiks arvata, et olukord on paranenud ja et äh, kui majandus kasvab, siis see probleem leeveneb ja ja, ja pangad julgevad julgemalt nii-öelda riski või laenu anda, ei ole enam nii kartlikud. ma näen siin, Sharon vaatab minu suunas, äh, annab mulle märku, jah, ma tõesti tahaksin veel ühele inimesele anda sõna, Silvi, palun Merci, aitäh sharon ja aitäh härra president et olete nõus veel ühele küsimusele minu poolt vastama Te rääkisite täna väga veenvalt äh, sellest, mis puudutab näiteks euroalast väljumist äh, ja tahaksin jagada oma muret äh, selles osas, mis puudutab vastastikust usaldust Euroopas ning seda lõhet, mis on tekkimas lõuna ja põhja vahele, hoolimata kõikidest teie jõupingutustest ja mida meie saaksime institutsioonidega, institutsioonidena teha selleks, et see lõhe veelgi süveneks äh, mulle tundub, et see on ka osa teie äh, mandaadist, sest usaldusel põhineb ju äh, raha ja rahapoliitika ja kui usaldust ei ole, siis äh, jõuavad need mõjud ka majandusse. Well, in, uh, I think that's a, that's a very important mulle tundub, et see on väga tähtis küsimus, sest usaldus on igasuguste edusammude aluseks, mida meil on võimalik Euroopa tasandil teha. võib küsida, et kuidas usaldus äh, kadus, inimestel äh, tekkis tunne, et äh, reegleid kas ei järgitud, eelarvedistsipliini reegleid, mis olid stabiilsus- ja kasvupaketis aastast kaks tuhat, kaks tuhat või siis äh, inimesed tundsid, et struktuurireforme ei äh, võetud piisavalt tõsiselt, välja arvatud äh, mõned riigid. nii et kas lahenduseks on siis kas see, et suveräänsus tuleb jagada ja mõista seda, et majanduspoliitikal on ka teatud ülekandumisoht me peame siin vahet tegema riikide otsuste langetamise protsessidel ja mõistma seda, et äh, see mõjutab ka teiste riikide poliitikat. ja meil on vaja vastu võtta õigeid poliitikaid, tagamaks selle, et riigid äh, saavad äh, ka iseenda eest vastutada, me ei saa siin äh, edasi minna äh, liiduga, kus äh, meil on alalised võlausaldajad ja alalised võlgnikud, ühel hetkel peavad võlgnikud muutuma võlausaldajateks, vot see, niimoodi saab seda usaldust üles ehitada. see oli lühike vastus ja saan Pervanche Peressile veel sõna anda. aitäh, proua esinaine. härra president Te olete palju olnud ühenduses riigipeadega, Euroopa Parlamendiga, komisjoniga ja väga palju on veel ära teha selleks, et turgude stabiilsus taastada ning usaldus taastada. kuid majanduse finantseerimise seisukohast on veel üks tähtis küsimus, te seda ka mainisite. volinik Barnier esitas dokumendi äh, kus äh, vaadatakse pikaajaliselt äh, investeerimisteemasid. Äh, üks Saksa instituut leiab, et umbes seitsekümmend viis miljardit eurot aastas oleks vaja selleks, et vajalikud investeeringud tagada, kuidas me seda kõike peaksime mõistma ja kuidas see ähm, paistab riikide majanduse pikaajalise eh, rahastamise perspektiivis eh, silma? Well, the greatest contribution that money suurim pon-, panus, mis rahanduspoliitika saab anda, on eh, jääda oma põhieesmärgi ehk hinnastabiilsuse tagamise juurde ja kui ma ennem rääkisin hinnastabiilsuse tagamisest, siis see tähendab nii ülespoole kui allapoole. praegu, kui me näeme kaheprotsendist inflatsioonimäära juba pikemat aega, siis me sooviksime, et rahanduspoliitika oleks kohanev äh, ja me oleme vastu võtnud juhised, äh, lähtudes sellest, et intressimäärad jäävad sellisele või madalamale tasandile pikemaks ajaks ja novembris oleme me ka määrasid sellele vastavalt alandanud ja jä-, jälgime hoolega, olles teadlikud äh, nendest negatiivsetest riskidest, mis kaasnevad äh, Äh, madala inflatsiooniga ja oleme valmis ka vajalikke vahendeid kasutusele võtma ja see ongi kõige suurem panus, mis rahanduspoliitika mm, võib anda. okei okay,, thank you very much! aitäh! sellega lõpeb meie koosoleku äh, käesolev osa. ma tean, et äh, varsti näeme teid jälle, jääme seda ootama kolmandal märtsil, öeldakse mulle, nii et kolmandal märtsil kohtume uuesti teiega. see on eh, juba meil eh, kalendrites kirjas. Werner. des eh, presidenten noch eine anmerkung zur geschäftsordnung. ma tahaksin teha ühe märkuse kodukorra osas. neljapäeval täiskogul oli koda peaaegu tühi ja me rääkisime iga-aastasest raportist kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kohta ja minu arust oli see päris häbiväärne parlamendi seisukohast ja sooviksin, et meie esinaine kirjutaks härra Schulzile, öeldes, et see on tähtis arutelu ja me peaksime tagama selle, et oleks piisavalt kolmepoolseid läbirääkimisi, juhatuse koosolekuid äh, et äh, president, äh, selle koja president tõepoolest tegeleks selle teemaga. ja tõepoolest, mul on olnud president Schulziga juba vestlusi sel teemal, meil olid igasugu, meil oli igasugu probleeme eelmisel nädalal osaliselt sellepärast, et äh, mitmeid kolmepoolseid läbirääkimisi toimus mitte ainult meie komisjoni teemadel, vaid ka muudel teemadel ja see on tõepoolest päris suur probleem. Werner ma tahaksin meenutada, et teisipäeval oli meil äh, päevakord, mille arutamine jätkus poole kaheteistkümneni ja siis äh, kell kakskümmend kolm kolmkümmend viis, viiskümmend viis minutit äh, enne päeva lõppu me ei olnud arutelu lõpetanud ja siis täiskogu lõpetati, see oli täiesti katastroofiline, see korraldus ma ei saa siin äh, nüüd arutada täiskogu teemasid, äh, meil on siin äh, teised tähtsamad teemad, täna me peame koordinaatorite tasandil selle küsimuse ehk hiljem tõstatama ja annaksin siis sõna üle Pablole, kes ülejäänud koosolekut juhatab. me peame laskma nüüd Euroopa Panga, Keskpanga presidendil lahkuda Continuamos con el orden del día, punto 5 de la agenda, que es la presentación del proyecto de informe. jätkame siis meie päevakorraga. Äh, me räägime Euroopa majanduse koordineerimise poolaastast ja äh, asume arutama raporti projekti. Philippe de Backer on raportöör. nii et härra de Backer, annan teile nüüd sõna. suur tänu ma ei hakka teile seda raportit ette lugema see raport on üks osa aruteludest, mis siin on toimunud juba korduvalt, me räägime sellest, kuhu selle majanduskoordineerimise poolaastaga me tahaksime jõuda, kuhu, millises suunas neid soovitusi esitatakse, iseäranis, mis puudutab iga-aastast majanduskasvu analüüsi. Neid arutelusid meil on olnud siin juba ka varem ja ma püüdsin äh, koostada väga täpse, selge raporti, mis võimaldab nii paljudel fraktsioonidel kui vähegi võimalik sellele alla kirjutada. ma püüdsin juba algusest peale kanda hoolt selle eest, et raport esindaks võimalikult suurt enamust meie parlamendis, vähemalt ma loodan, et nii see ka on. mõningad teemad, millest me oleme rääkinud, räägime samas, lähtume samast struktuurist nagu Euroopa Komisjon Äh, majanduskasvu analüüs, arutelud, seejärel Euroopa Parlamendi seisukohta. loomulikult alguses äh, esitame üldisemad kommentaarid, nii on meil kombeks ning äh, praegu on meil väga habras majanduskasv, aga siiski majandus on elavnemas mõningad probleemid siiski veel jäävad, paljud probleemid jäävad, konkurentsivõime struktuurireformide ellu viima, liikmesriikide võlatase äh, on endiselt koormav ja ähm, kohandamisprogrammid on hakanud siin juba vilja kandma, kuid äh, nende üle tuleb endiselt väga ranget järelevalvet teostada. nii et äh, solidaarsus ja tingimuslikkus peavad alati käsikäes käima, seda mainis ka härra Draghi ja loomulikult viitame me ka Euroopa Majandus- ja Rahaliidu ähm, lõpuleviimisele, seal on siis endiselt puudujääke ning äh, me sooviksime kiiremaid edusamme. raportis äh, keskendutakse struktuurireformidele ühelt poolt äh, pikaajalisele investeerimiskliimale, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks peamiselt siis maksusüsteemide lihtsustamine Äh, prak-, äh, protektsionistlikud äh, kalduvused liikmesriikides, maailmamajandus ja see kontekst, meie sisetööturud, kus on vaja reforme, mobiilsuse suurendamist ja lõpetuseks tahaksime me jõuda olukorda, kus lõppkokkuvõttes me saame, kus meil lõppkokkuvõttes õnnestub kõrvalekaldeid majandustasakaalust vähendada mõningad kommentaarid puudutavad ka võlamäära vähendamist mitte ainult riigisektoris, vaid ka erasektoris, sest ka erasektoris, kus meil on praegu väike habras majanduse elavnemine oleks, tuleks sellele nüüd tähelepanu pöörata, siis mainime samuti maksudest kõrvalehoidmist ning demokraatliku aruandluskohustuse tugevdamist, mis on üks Euroopa Parlamendi südameasju ja mis on ka siin raportis nüüd siis kirjas me ei jaga variraportööridega ühiselt otsustades äh, üksikasjalikke kommentaare esitama, püüdsime esitada oma kommentaarid lihtsalt, täpselt, selgelt ja loodan, et võimalikult paljudele liikmetele on see raport praegusel kujul meeltmööda, kuid äh, ka kommentaarid ja ettepanekud on loomulikult teretulnud, nii et ootan pikisilmi arutelu teiega. suur tänu. mina olen variraportöör Euroopa Rahvaparteist ning omalt poolt tahaksin ma tänada teid tehtud hea töö eest, härra De Backer Te olete toonud meie välja need prioriteedid, millele peame tähelepanu pöörama peamiselt järgnevate kuude jooksul ning tahaksin rõhutada, kui oluline on see asjaolu, et tunneli lõpus paistabki valgus. ja ma arvan, et selle esiletõstmine on vajalik. tõesti on lootustandvaid märke, mis lubavad meil järgmisele aastale optimistlikumalt silma vaadata. kuid äh, on ka veel teatavaid riske. me peame vaatama, kuidas on lood väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega kandma hoolt selle eest, et väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel oleks juurdepääsud krediidile ja seda võrdsetel tingimustel kogu euroalal. väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid rahastat-, tuleks rahastada lähtuvalt nende, lähtuvalt nende majandusolukorrast ja mitte lähtuvalt sellest, kus nad paiknevad. raport ise on oluline sellepärast et see paneb meid analüüsima seda, kuidas meetmeid analüüsitakse, neid meetmeid, mille kohta on juba tehtud ettepanekud, mida kavatsevad teha Euroopa, kavatseb teha Euroopa Investeerimispank näiteks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamiseks, selle kohta on juba ettepanekuid tehtud. mina aga arvan, et Euroopa Investeerimispank peaks rohkem ära tegema. siis teine teemavaldkond, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on võitlus tööpuuduse, iseäranis noorte tööpuuduse vastu. seegi peaks olema üks meie tähtsamaid ülesandeid. ja ma arvan, et me peame kandma hoolt selle eest, et need vahendid, mis on suunatud noorte tööpuuduse leevendamisele, peaksid jõudma sihtriikidesse võimalikult kiiresti. miljonid noored ootavad töökohta, otsivad töökohta nii et me ei saa endale lubada viivitamisi. me ei saa lubada seda, et ootame, kuni komisjon ja teised institutsioonid äh, omavahel asju vaagivad ja püüavad lahendusi leida. noorsootagatise programm on äh, üks äh, võimalikke vahendeid, mida tuleks kiiresti rakendada mis puudutab juhtimist, siis äh, ma olen äh, nõus äh, selle CCI sissetoomisega, mis aitab meil olukorda paremini koordineerida liikmesriikides. nii et ma arvan, et kõige olulisem variraportöörina minu jaoks on just nimelt see, millest rääkisin. ja siis äh, sotsiaaldemokraati nimel härra Njokk. suur tänu. Äh, katsun siin siis äh, kolleeg Anni arvamust võimalikult hästi väljendada. loen tema sõnavõtu ette. proua Anni Podimata ütleb, et selle raporti teemal on võimalik läbirääkimisi pidada. Euroopa Parlamendi raport, mille üle asutatakse hääletama, peab edastama selgelt parlamendi sõnumi. me ei ole rahul demokraatliku legitiimsusega ega ka suunistega hoolimata sellest, et raportöör on teinud tõsiseid pingutusi ning üritab edestada, edastada positiivseid sõnumeid, ei äh, väljenda raport Euroopa Parlamendi soovi suurema demokraatia ja ühenduse meetodi rakendamise kohta ja ka majanduskasvu soodustavate meetmetega so seoses. me peame Euroopa majanduse koordineerimise poolaasta protsessis parandama ka Euroopa Parlamendi rolli. reformi peavad olema suunistest lähtuvad ja reformikavad peavad olema suunistest lahku, lähtuvad ja variraportöör suhtub lepingumenetluse suure kahtlusega, meil ei ole vaja ekspost analüüsi selleks, et komisjoni hinnanguid parandada Äh, nii nagu sellest on räägitud ka Ferreira raportiga seoses. meil on vaja ka äh, majanduskasvu soodustavat eelarvepoliitikat, finantssammas vajab äh, kooskõlastamist Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega, me peame lõpetama silmakirjalikkuse Äh, ning võtma arvesse nende riikide olukorda, kellel on tõsiseid majalisi majanduslikke probleeme ja kohandamisprogrammid peavad arvesse võtma sotsiaalse õigus, õigluse põhimõtteid. Euroopa Liit peab aitama võrdselt jagada kõiki reformipingutusi ning äh, maksupoliitika on ainult üks vahend, kuidas seda saavutada. meil on vaja äh, tõhusat maksudest kõrvalehoidmise poliitikat ja meil peavad olema paigas mõõdetavad eesmärgid, mis võimaldavad meile äh, meil hinnata majanduse koordineerimise poolaasta käigus saavutatud eesmärke Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamist, sama tuleb teha ka maksudest kõrvalehoidmisega seoses. ja siit ma ei saa päris täpselt aru, ütleb kõneleja. eelarve konsoliseerimine peab olema aeglasem, et investeeringuid, riigiinvesteeringuid toetada samuti tuleb arvesse äh, võtta äh, vajalikke investeeringuid kliimamuutuse vastasesse liikumise tehnoloogiatesse, see aitaks võib-olla samuti tööturu olukorda parandada. ära tuleb hoida äh, palkade devalveerumine, kehtestades miinimumpalk Euroopa Liidus, seda ütleb Anni Podimata. suur tänu, härra Njok ja Roheliste nimel, ma ei näe Rohelistest siin kedagi, nii et läheme aga edasi Euroopa konservatiivide reformistide nimel äh, on variraportööriks on härra Epping, äh, aga härra Strotšek äh, räägib tema nimel. ja täpselt nii, esimees härra Epping viibib praegu Ühendriikides ja minul paluti lugeda ette tema saadetud kommentaarid. vaadates nüüd seda nimekirja läbi, võin öelda, et kaheksa, üheksa punkti võib jagada kaheks, esimeses pooles härra Epping nõustub äh, raportööriga ja loen ette siis härra Eppingu märkused. kõigepealt ta sooviks tänada raportööri konstruktiivse lähenemise eest, mis on üles näidatud selles raportis, võttes aluseks püüu leida äh, ühisosa arvamustes, mitte lahk, lahknevusi Ehm, raportis on öeldud, eh, on saadud aru, et kriis ei ole veel läbi ja tuleb jätkata majanduskasvusõbraliku fiskaalkonsolideerimispoliitika ja struktuurireformidega. toetame ka investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning haridusse leiame, et sotsiaal- ja tervishoiusüsteemide ajakohastamine on väga vajalik ning vajalik on ka avaliku sektori ajakohastamine. ka toetus VKE-dele peaks olema meie põhitähelepanu all ning neile laenu andmisvõimaluste suurendamine selleks, et ehitada üles eh, terve stabiilne tulevik tulevikku suunatud Euroopa Liidu kriisijärgne majandus. Need on need aspektid, mis toetavad härra De Beckeri raporti eelnõud. teisalt, millega ma nõustuda ei saa, on see, et rahaline abi teatud liikmesriikidele eh, peaks eh, kuuluma ühenduse raamistiku alla. teiseks, me ei usu, et eh, majandus- ja rahandusliidu väljakujundamine oleks hetkel kõige õigustatum, hetkel, kus on nii palju probleeme olemasolevate projektidega, need tuleb kõigepealt lahendada, enne kui liikuda sügavama liidu suunas. ning äh, härra Epping äh, tahaks äh, välja tuua ka selle, et Euroopa majanduse koordineerimise poolaasta on selline tehniline töövahend eelarve ja majanduse koordineerimiseks, mitte selline poliitiline soovide nimekiri ning Majandus- ja Rahandusliidu väljakujundamise soovi peaks väljendama kuskil mujal kui siin. kahjuks kadus kõnelejal mikrofon. aitäh, härra Strajek. kuue nimel ma ei näe, et keegi oleks siin saalis, et sõna võtta. ja siis saavad sõna ülejäänud liikmed, kõigepealt proua Luling proua Luling, kas soovisite sõna? Euh, merci. aitäh, aitäh, härra esimees. ma lugesin seda resolutsiooni ettepanekut ja üldine toon sobib mulle hästi, aga need äh, väljendid on seal mõned äh, päris ähmased ja tahaksin esitada nende kohta ka küsimusi. punkt äh, kaks, äh, siin nõutakse hindade langetamist ning hoida tööjõukulusid tootlusega vastavuses. milliseid hindu siis alandada? kas see tähendab siis kas see tähendab seda, et me ei pea enam rääkima enam sellest automaatsest äh, kohendamisest vastavalt äh, äh, elu kallidusele. siin räägitakse ka majanduskasvu soodustamisest, keegi ei ole selle vastu, ka viienda Äh, punkti vastu ei ole keegi, et võlgu, võlakoormust äh, vähendada. punktis seitse ütlete, et õnnitlete neid liikmesriikide ametiasutusi, kes on edukalt rakendanud kohanemisprogramme. millised liikmesriigid, keda te siin täpselt õnnitlete? sest äh, ma olen pärit riigist, kus äh, räägitakse Euroopa poolaasta raames samadest äh, soovitustest äh, pidevalt aasta aastasse äh, ja midagi ei tehta ja tundub, et valitsused eriti ei hooligi nendest me justkui teeme samu soovitusi igal aastal ka punktis üksteist ütlete, et on vaja, on vaja ka sotsiaalmaksu, sotsiaalkindlustusmakseid vähendada. mina ei näe, kuidas oleks võimalik, ähm, vähemalt minu kodus, mu koduriigis sotsiaalkindlustusmakseid vähendada ma ei näe, kuidas see oleks võimalik, sest äh, olen pigem äh, arvamusel, et äh, neid peaks suurendama selleks, et pensione finantseerida. punktis kolmteist, äh, sellega olen täiesti nõus. see on väga hästi siin sõnastatud, sellega ma olen nõus, aga punktis viisteist te räägite uuesti maksukoormusest äh, ja et äh, seda peaks suunama tarbimisele, sest ähm, te siin näete ette käibemaksu suurenemist. ka punktis üheksateist äh, räägite sellest, et peaks looma ühtse tööjõuturu ja mm, positiivse äh, lähenemisviisi sisserändele mida te siin ja siin on ka kaasaegsest tööjõuturust räägitud, aga mida te selle all täpselt mõistate eestikeelses versioonis siis ajakohane? ja räägitakse ka äh, liikmesriikidest, kes eesmärke täidavad ja minu viimane äh, märkus puudutab punkti kakskümmend üheksa Te ütlete, et Euroopa poolaasta ei tohi ming-, mitte mingil tingimusel ohustada riikide parlamentide Euroopa Parlamendi eesõigusi. rõhutab asjaolu, et eh, eh, peaks olema eraldatus Euroopa Liidu ja riikide pädevuste vahel. kuid kui te ütlete, et me ei saa mitte midagi eh, teha ja aastate Äh, aasta-aastasse ei ole äh, riigid järginud Euroopa poolaasta raamis esitatud äh, soovitusi. see tähendab siis seda, et nad justkui võiksid samas vaimus jätkata, et nad ei peagi järgima neid soovitusi seda tehakse näiteks minu enda koduriigis parlament siis, kui vaadatakse läbi neid soovitusi ka komisjonides, ütlevad ministrid, et need soovitused on täiesti mõttetud, et meile muudkui soovitatakse ühte ja sedasama ja ei tee väljagi sellest, et juba kolm aastat järjest soovitatakse sedasama ja sellest ei ole olnud öö, äh, mitte mingit tulu, keegi ei ole järginud neid soov, soovitusi, nii et ma sooviksin, et me oleksime siin veidi täpsemad väljendustes, et riigid ei saaks vilistada selle peale, mida Euroopa poolaasta raames neile soovitatakse. aitäh, proua Luling. ja lõpetuseks annaksin sõna proua Peressile, kes on tööhõivekomisjoni eh, juhiks. palun. aitäh ma ei esine siin tööhõivekomisjoni esinaisena, aga kuna kuulun samasse fraktsiooni kui see raporti, raporti esitaja, on meil teatud äh, ühiseid äh, seisukohti ja Philippe de Bakkeri raportist rääkides tahaksin äh, teha mitmesuguseid märkusid. kõigepealt ma tahaksin Ehm, õnnitleda raportööri kolmekümnenda lõike koostamise puhul. Ehm, siin on tegemist väga tähtsate teemadega, millega tegelevad nii Euroopa Parlament kui ka riikide parlamendid, eh, kus nende rolli peaks enam arvesse võtma. ja kui me soovime eh, seda sõnumit edastada, siis me peame seda veelgi tugevdama näiteks äh, see ühtne kriisilahendusmehhanism, mis äh, teatud puudujääke veelgi suurendab. ja me peaksime seda siis äh, ehk veel muutma vastavalt ECOFINis aset leidvatele sündmustele. nüüd lõige kakskümmend üks, iga-aastane majanduskasvu analüüs, see viide siin ei ole piisavalt äh, üksikasjalik ja siin on ka teatud vastuolu, sest te ütlete, et äh, iga-aastane majanduskasvu analüüs tervikuna ei ole piisavalt üksikasjalik, äh, aga ähm, mulle tundub, et parlamendil ei ole ka piisavalt võimalusi, et sellesse arutellu sekkuda. see arutelu huvitab hetkel väga väheseid mõned äh, kolleegid soovivad teatud äh, lähenemiskoodeksi või konvergentsikoodeksi vastuvõtmist. me oleme koostanud äh, koos Euroopa Parlamendi seisukoha, mille kohaselt Eurotsooni juhtimine ning Majandus- ja Rahandusliidu juhtimine üldiselt Äh, on väga heaks raamistikuks, miks korraldada just nende iga-aastast majanduskasvu analüüside valgud, valguses selleteemaline arutelu. ja nüüd äh, peaksime me vaatama neid iga-aastaseid majanduskasvu analüüse kui peaaegu seadusandlikke dokumente ja lisama siis ka need äh, lisad, kus me ise laskume üksikasjadesse Äh, kus siis räägitakse ka soovitustest liikmesraak-, liikmesriikides, nii et siin on teatud vastuolu ja äh, kahetsusväärne on see, et siin ei ole lisasid mainitud äh, ka lisast on võimalik kasutada selleks, et Euroopa Parlamendi arvamust enam kaasata nendesse iga-aastasse majanduskasvu analüüsidesse ja minu kolmas märgus puudutab seda tasakaalu, mis äh, siin tekstis on äh, struktuursete reformide ning äh, kokkuhoiu vajaduse vahel. ma võib-olla liialt kiirelt lugesin selle teksti läbi, kuid siin on teatud puudujääk era- ning avaliku sektori investeeringute vahel, mis on tegelikult välja toodud ka iga-aastase majanduskasvu analüüsi raames komisjonilt Saksa divi, äh, Saksa instituut äh, tõi selle välja, et on teatud avaliku sektori investeeringute puudujääk Prantsusmaal ja mulle tundub, et äh, struktuursed reformid ei aita meil investeeringuid suurendada need ei ole üksteisest sõltuvad eh, teemad. ja rääkides eh, nüüd maksudest, Euroopa Komisjon on mõnikord suhteliselt eh, tagasihoidlik maksude teemal, hoolimata sellest, et mõnedes riikides äh, on see maksude tasakaalu teema, mis pälviks enam tähelepanu. ja ma leian, et see, kus räägitakse tööjõu maksustamisest ja käibemaksu maksustamisest, et see äh, lõik ei oleks siin ehk kõige parem äh, kuid tööjõu maksustamine on teema, mille me peaksime üldiselt Euroopa Liidu tasandil tõstatama, kuid me ei saa seda teha ainult äh, nii, et justkui nihutame selle maksustamise raskuskese tarbimisele, me peame siin rääkima ka maksude ümberjaotumisest, kuidas see saavutatav on. ja kui räägime näiteks keskkonnamaksudest, ja võtame arvesse ka sotsiaalset äh, äh, olukorda, siis peaks seda teemat veel edasi arendama. ja muidugi maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmise vastane võitlus, selle osas mul ei ole küll mingeid vastuvõtteid, aga põhiliselt äh, tahtsin ma siiski rääkida siin investeeringute teemast ja lisade teemast. ja nüüd äh, investeeringute ning eelarve teema äh, vahel äh, on äh, mitmeid arutelusid, millega me oleme viimastel aastatel tegelenud ja mitmeid aspekte, mida ei ole siiamaal ehk arvesse võetud, see ähm, IMF-i teema ning see kordaja efekt, see on teema, mida eksperdid on päris palju käsitlenud ja ka tundub, et Euroopa Komisjon ei taha sellest õppust võtta, aga loodan, et meie Euroopa Parlamendis võime seda siiski teha. aitäh. aitäh, et äh, selle pika sõnavõtu eest ja sellest, et ei võtnud sõna ainult ÖEV komisjoni esinaisena. aga nüüd annaksin sõna uuesti tagasi raportöörile. aitäh, kallid kolleegid, kõikide kommentaaride eest mida te tegite raporti aadressil. teen lühidalt, peatun mõningatel punktidel, mõtetel, mille te välja käisite. nii nagu äh, Anni Podama, Podimata oligi kirjutanud, siis demokraatliku legitiimsuse küsimus äh, ühenduse meetodi suhtes äh, vajab selgitust raportis, nii et seda me peame veel analüüsima, vaatama, kuidas seda õigesti sõnastada, paremini sõnastada nii et äh, see on kindlasti üks nendest punktidest, äh, mille, mis peaks raportis äh, välja toodama, ehk selle kallal me töötame edasi. teine küsimus, mida me kuulsime erinevatelt fraktsioonidelt, arutelu on, arutelusid oleme pidanud nüüd juba kaks-kolm korda ja alati jõuame ühe sama asja juurde tagasi, nimelt kas te usute, et et programm, mida on järgitud Euroopa institutsioonides mis avaldab suuremat surmet liikmesriikidele, seismaks hea selle eest, et tagatakse eh, maksualane eh, eh, stabiilsus ja et ka struktuurireformid viidaks läbi hariduse vallas, innovatsioonipoliitikas, et kas see on hea tee või mitte. nii et tegemist on fundamentaalse ideoloogilise aruteluga ja raport püüab nii-öelda ehitada silla erinevate fraktsioonide positsioonide vahele ja selles osas ma olen nõus, et liikmesriigid ei ole käitunud piisavalt usaldusväärselt ning ei ole pidanud omaks neid soovitusi. ja üks lõik tegelikult räägib ka sellest, et kui me tahame Euroopa poolaasta teha edukaks, kui me tahame Euroopa usaldusväärsust suurendada, siis peavad ka liikmesriigid ennast tundma omanikuna. ei saa olla nii, et komisjon tuleb välja soovitustega ja, ja siis liikmesriigid ütlevad, et jah, komisjon käskib meil teha seda ja teist, aga me ei taha. nii et te leppisite kokku kuus pakis, kaks pakis, andsite oma heakskiidu ka iga-aastasel majanduskasvu analüüsile ja seetõttu see nii-öelda liikmesriikide omanikutunne on väga oluline selles küsimuses. proua Lulling eh, esitas väga häid eh, kommentaare selles osas aga siis nüüd artikkel kaks, kus on öeldud, et me peaksime täiendavalt suurendama konkurentsivõimet ning äh, põhisõnum siinkohal on selline, et kui tööjõukulud äh, tõusevad kiiremini kui tootlikkus, siis kannatab konkurentsivõime, need kaks peavad käima käsikäes. et see on selline äh, majanduspoliitika aluspõhimõte, et kui üks läheb liiga kaugele ja teine jääb maha, siis tekivad probleemid ja eh, kes on need eh, riigid, keda siin mainitakse, näiteks Iirimaa, kes on programmi selja taha jätnud. ja need eh, viide konkreetsetele riikidele jäi välja teatud variraportööride soovil ja nüüd on meil selline üldisema sõnastus, sest me ju ei tea, et võib-olla juba homme mõni teine riik jätab programmi samuti selja taha. ja artikkel kakskümmend kaheksa on riike, kes toimivad väga hästi, isegi nende piirangute raames, mis tulenevad stabiilsuspakist või kuuspakist, Eesti ja Saksamaa endiselt täidavad kõik nõude, mis on esitatud ja, ja kui te soovite, ma võin viidata nendele riikidele konkreetselt. nüüd artikkel viisteist. esitati küsimus maksusüsteemi lihtsustamise kohta jah, tõepoolest, kui vaadata asjale laiemalt, siis see, siis tuleb tööjõumakse alandada, sest tööjõud on tugevalt maksustatud. ja võib-olla see nii-öelda panebki koorma nii-öelda laiemalt, et ei oleks maksustatud ainult tööjõud, vaid, vaid ka on muid maksustamisvõimalusi, et iga sektor, iga indiviid vastavalt kriteeriumitele need oleks kohaselt arvesse võetud ja proua Lulling ütles ka väga õigesti. loomulikult elanikkond vananeb ja äh, kindlasti üha rohkem arutatakse seda küsimust, et kuidas meie sotsiaalsüsteemi, pensionisüsteemi finantseerida. aga meie majandus peab olema ikkagi konkurentsivõimeline, rohkem inimesi peavad olema suutelised äh, panustama majandusse, osalema tööturul ja seetõttu tuleb arutada ka seda, kui hästi meie maksusüsteem toimib ja siis veel kaks täiendavat küsimust, mida mainis proua Peres. põhjus, miks me lisa juurde ei lisanud, siin oli kaks põhjust. esiteks, parlamendis ei olnud selle toetuseks poliitilist enamust, seda me oleme juba varem arutanud, ja teiseks, ma usun, et kui me tahame seda teha, siis me peame tege seda tegema tõsiselt. Euroopa Komisjon ähm, Euroopa Komisjoni käsutuses on erinevaid analüüse liikmesriikide kohta, kui me tahame äh, nii-öelda seda korrata, siis me peame asja väga tõsiselt ette valmistama. ma ei luba seda, et me lisame juurde lisa, kus on nii-öelda menüü poliitilistest soovidest, mis tuleb erinevatest liikmesriikidest, seda ei ole vaja kindlasti ja, ja minu arvates on ka põhjus, miks ei ole poliitilist enamust selle taga, et, et seda läbi viia. ja variraporteeridega ma arutasin, kas me peaksime arutama lisaküsimust ja suur enamus, isegi rohelised, ei soovinud seda lisa näha, seda arutelu pidada ja seetõttu ma austan enamuse soovi siin laua ümber, ma saan aru, et, et teie fraktsioonile on see pinnuks silmas, aga, aga ma usun, et see raport kõikides üksikasjades, kindlasti jätkan tööd variraportööridega üksikasjade osas, on juba väga läbipaistev ja üksikasjalik teiseks, nii nagu ma juba alguses ütlesin, arutelu puudutab majandust ja, ja ideoloogiat, jutt käib kordajatest, äh, sellest, kas ähm, avalikud investeeringud äh, vabastada kärpemeetmetest, äh, siin on lahkarvamused äh,, ähm, raportis puudutatakse seda põgusalt, aga asja tuuma osas ollakse ühel nõul, aga kuidas siis äh, saavutada konkurentsivõimet liikmesriikides, usaldusväärsust usaldusväärsust majanduse vastu, kuidas stimuleerida ettevõtlust, VKE-sid panna kasvama, et majandus kasvaks. nii et see on Euroopa poolaasta põhiteema ja kõigest sellest räägib ka meie raport ja ootan tulevasi arutelusid ning loodetavasti lõppkokkuvõttes enamus toetab seda raportit ja ka tööhõive komisjonis ma usun ähm, on toimunud äh, põhjalikud arutelud ja, ja kindlasti äh, teen koostööd majandus- äh, tööhõivekomisjoni raportööriga, et meil ei oleks kahte erinevat raportit, mis läheksid kahes erinevas suunas ja ütleksid kahte erinevat asja, vaid me peaksime ikkagi olema siin ühel meelel ja järjepidevad. aitäh! üheksandal jaanuaril on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ning komisjonis toimub hääletus kolmekümnendal jaanuaril ning täiskogu hääletus toimub veebruarikuus. veel kord palju tänu teile kõigile ja nüüd me lõpetame, jätkame uuesti homme hommikul, kui läheme edasi oma päevakorraga, kus meil toimub mõttevahetus Leedu rahandusministriga alustame tööd siis kell üheksa siinsamas saalis, kui ma nüüd ei eksi palju,. palju-palju tänu teile, head õhtut!